Good morning. tere hommikust. härra esimees palub äh, panna pähe kõrvaklapid, kuna ta läheb üle ingli-, hispaania keelele. Eh, tere hommikust. me alustame äh, Euroopa Liidu Iraani tuumaleppe strateegia raporti arutamisega, raporti autor on härra Howitt, on esitatud nelisada seitsekümmend viis muudatusettepanekut ning kakskümmend kuus kompromissi on neist tehtud. annan nüüd kohe sõna meie raportöörile. suur tänu, härra esimees. ma keskendun ülevaates kompromissettepanekutele, mille me oleme sellel nädalal äh, läbi vaadanud ja tahan tänada variraportööre. oluline raport ja meie fraktsioonis ja parlamendis laiemalt äh, on pinged üleval ja loomulikult läbirääkimised olid äh, keerulised, aga mm, eriti suured tänud siis kolleegidele, kes protsessis osalesid ma tahaksin äh, omalt poolt öelda kolleegidele komisjonis, kes asjaga ei ole sellega tegele-, asjaga ei ole otseselt tegelenud, see, mis me ütlesime esimesel arvamuste vahetusel, tegemist ei ole äh, raportiga, mis keskendub ainult Iraanile, me ei räägi siin Iraani olukorrast, äh, siia ei saa kõike sisse panna. me räägime siin äh, Euroopa Liidu strateegiast tuumakokkuleppe kontekstis ja ma olen palunud kõikidel fraktsioonidel, kõikidel teil äh, piirduda nende aspektidega, kui arutelul on kompromissid ja muudatusettepanekud. üritagem kokku panna raport, mis on oma iseloomult konstruktiivne ja aitab meil saavutada meie eesmärgi, nimelt et Iraan öö, äh, oleks uuesti osa rahvusvahelisest korrast ja et ta arvestaks kõikide rahvusvaheliste normide, seadusandluse ja, ja, ja printsiipidega, mis meile on südamelähedased, aga loomulikult see raport peab jääma ausaks ja õiglaseks, ehm, miski muu ei ole võimalik. esimesel arvamuste vahetusel toetati minu esialgset teksti, kuid oli ka valdkondi, mis tulid seal esile, kus mõned äh, kolleegid arvasid, et tasakaal oli viltu kuulasin väga tähelepanelikult kolleege ja need kompromissmuudatusettepanekud, mille me esitasime, mille osas läbirääkimised päädisid eduga, loodetavasti vastavad nendele murepunktidele, mis kolleegid tõstatasid. ma ei hakka nüüd aja kokkuhoiu huvides eh, igaühte läbi vaatama, kuid loomulikult olen valmis eh, vastama küsimustele ja kolleegid võivad teha omapoolseid märkuseid üks ja kolm, seal me viitasime kõrge esindaja rollile äh, tuumakokkuleppe rakendamise eesotsas olemisel ja konkreetselt äh, räägime siis rakkerühmast, mis tuleks luua välisteenistuses. ja kolmandas muudatusettepanekus räägime me Teheranis delegatsiooni avamisest ja kompromissmuudatusettepanekute äh, kohtumisel paluti, et me räägiksime seal konkreetselt komisjoni pädevustest, miks? sellepärast, et ei ole praegu veel selget äh, selgust äh, Teheranis, et milline on liikmesriikide institutsioonide roll liikmesriikide esinduste rolliga võrreldes ja kolleegid kompromisside arutelul ütlesid, et äh, võib-olla oleks hea, kui me seal oma delegatsiooni avaksime, äh, et neid otsuseid ei langetataks, mitte ei oleks nähtavad ainult siin Brüsselis ja ma arvan, et see oleks määrava tähtsusega. ja oleks väga hea, kui see esindus seal avataks. nüüd kompromissettepanek seitse läbipaistvus, vabad turud, korruptsioonivastane võitlus on siin sees kõik teemad, mis kõikide fraktsioonide jaoks parlamendis on olulised. me oleme selle esitanud niimoodi, et me ei nõua, et valimisteks peaks olema kõik sellega korras, see ei ole lihtsalt mõeldav, vaid me tahame tunnistada äh, tunnustada seda, et Iraan on endale võtnud terve rida kohustusi rakkerühma raames ja julgustame nende eesmärkide täitmist. ja see peaks saavutama selle, mis me tahame saavutada korruptsioonivastases võitluses ja nii edasi kuid teeme seda siis sellises sõnastuses, kus me näitame üles austust Iraani vastu. üks teema on väga tõsine ja Inta komisjoni kolleegid on sellega nõus nimelt USA sanktsioonid. kõik kaubandusdelegatsioonid kes käivad äh, Teheranis, neid on üle viieteistkümne olnud, volinikud on käinud regulaarselt kohal selleks, et kaubandussuhteid edendada. me näeme, et äh, USA sanktsioonid on äh, takistuseks sellele tööle. loomulikult, eks ameeriklased otsustavad ise, mis nad nende sanktsioonidega teevad, me ei lasku Ameerika vastasusse, mida me Teheranis näeme ja teistes riikideski, aga loomulikult tahame me kaitsta ka Euroopa tööstushuve ja ettevõtluse huve ja loodetavasti eh, see sõnastus, mille me praegu oleme valinud, eh, seda eesmärki ka toetab. kompromiss kümme eriti eh, toetab kaubandusleppeid. Need on suured lepingud ja kui need lepingud läbi lähevad, siis peaks kindlasti investeeringute õhustikku parandama ja usaldusväärsust tõstma. ja sellepärast olemegi need konkreetsed viited siia sisse pannud. kümme ja üksteist keskkond Äh, härra Pukneri äh, seisukohad ma võtan arvesse, me tõesti tahame koostööd energeetika vallas, see on meie jaoks äh, suur võimalus, see on väga tähtis meie jaoks, see on suur võimalus ka Iraanile, aga me ei tohiks loobuda keskkonnastandarditest, see on tähtis meile. ja sellepärast on see muudatusettepanekuga, ettepanekuna sees. kohtusin Teheranis ka vabakondadega, kes tegelevad keskkonnatemaatikaga ja ma arvan, et me leiame lahenduse, mis mõlemale poolele on sobiv ja saame välja arendada ka suhted kodanikuühiskonnaga ja see on kaheteistkümnendas sees kolmteist. meil on vaja rändedialoogi Iraaniga samasugust nagu teiste riikidegagi. rändedialoog, me oleme siin palju rääkinud sellest, Türgi ja nii edasi ja väga paljud meie seast, ka mina ise, Äh, esitame pidevalt küsimusi selle kohta ka iseendalt äh, ja, ja nii on see ka Iraani puhul. neljateistkümnes kompromiss, väga konkreetne ettepanek, ma nimelt käisin Teherani ülikoolis ka, see puudutab Horisont kahtekümmend, kakskümmend kahtekümmet, Erasmus konkreetsed projektid, millele on esitatud taotlused, äh, üliõpilaste vahetus ja nii edasi, need kõik on meie jaoks suureks võimaluseks praegu suhete parandamiseks Iraaniga edasi, inimõiguste temaatika. nagu ma ütlesin, tegemist ei ole inimõiguseid puudutava resolutsiooniga. aga loomulikult me ütleme väga selgelt välja, et surmanuhtlus äh, tuleks tühistada vähemalt äh, praegu äh, narkokuritegude puhul ja tuleb lõpetada alaealiste äh, Äh, hukkamine, need on küsimused, kus me tahaksime näha arenguid äh, ja äh, need kaks asja oleme välja toonud paljudest probleemidest muidugi, aga kolleegid nimelt arvasid, et need punktid peaksid olema sees. esialgne sõnastus kolleegide meelest oli liiga nõrk ja nüüd on seda siis äh, tugevdatud, oleme surmanuhtluse vastu ja nõuame, et moratoorium kuulutataks välja kohe ja loodetavasti see vastab siis kolleegide ootustele. Iraani ja Saudi Araabia vahelised suhted. kompromiss kuusteist puudutab seda, kutsume kõiki regiooni riike, eriti Saudi Araabiat ja Iraani hoiduma äh, vihameelsest keelekasutusest ja vaenulike gruppide rahastamisest. see on minu sõnastus, me kõik teame ju, millest me räägime ja me oleme selle väga eh, ettevaatlikult valinud need sõnad ja ei räägi siin ainult Iraanist ja loodetavasti on see kompromiss, millega inimesed on valmis nõustuma. me ei räägi ainult Iraanist, vaid mõnedest riikidest ja Iraanist aega on vähe, nagu ma aru saan, härra esimees. kompromiss, mis puudutab valimisi ja demokraatlikku arengut Iraanis. jällegi valdkond, kus äh, kolleegid tahtsid muuta tasakaalu, nii et me oleme läbi rääkinud äh, väga olulistes muudatustes selles tekstis ja siin on selgelt öeldud, et tuleb poliitilist pluralismi suurendada, see tagada ja nõuame, et Iraan lubaks vabad valimised. pikad arutelud meil toimusid kompromisside arutelul ka selle kohta. kakskümmend kaks ÜRO eriraportöör äh, Iraan suhtub ettevaatlikult sellesse, meie toetame ka ÜRO erimehhanismi ja üks fraktsioon ei leidnud äh, sellele viidet üles, see on tekstis aga sees ja loodetavasti see keelekasutus teile ka sobib. Äh, viitame ka loomulikult äh, kodanikuvabadustele, vähemuste vabadustele on väga paljud, kes siin kojas peavad seda tähtsaks, nii nagu minagi. ja loodetavasti need muudatusettepanekud peegeldavad ka seda seisukohta sooline võrdõiguslikkus, naiste õigused, sealhulgas äh, seksuaalne sättumus, eraldi välja toodud, see on väga tähtis küsimus. Iraani pool ei taha, et see läheks raportisse sisse, mina nõuan, et see jääks sisse. nii et äh, kompromiss kakskümmend viis äh, peaks siis seda teemat katma. ma loomulikult tahaksin ära kuulata ka kolleegide seisukohad, tagamaks, et kõik on nüüd saanud õigesti paika aga ma tõesti loodan, et äh, me jääme selle juurde, mis on kokku lepitud ja ka hääletusnimekirjades loodetavasti te suudate selgitada fraktsioonides, et äh, selle raporti taga on selge filosoofia. me nimelt tahame jõuda sellise raportini, mida ka kuulatakse, loetakse ja mis mingisugust mõju Teheranis avaks, mitte et ei oleks sees kõik see, mida kõik kolleegid tahaksid sinna isiklikult sisse saada. üks strateegilisi eesmärke Mogherini tegevuskavas kõige olulisem prioriteet on Euroopa Liidu ja Iraani suhete taastamine ja loodetavasti meie saame selle raportiga seda protsessi omalt poolt toetada. suur tänu, härra Howitt, teie töö eest ja sõnavõtu eest ja anname nüüd sõna erinevate fraktsioonide esindajatele. kõigepealt härra Laktusson uh,. Thank you, chair suur tänu, esimees, teile, head kolleegid. suure murega võtsin ma osa selle eelnõu kokkupanemisest juba algusest peale. algses tekstis on kaks tuhat viissada sõna. inimõigustest räägitakse kolmel korral. inimõiguste rikkumisi kritiseeritakse, aga nullil korral mitte ühtegi ei ole äh, öeldud selles tekstis, et mõistetakse äh, süüdi või hukka äh, kõige hullem diktaator maailmas inimõiguste rikkumise eest täiesti vaieldamatut ja murelikuks tegevat inimõiguste raportit ja Iraanis aga räägivad teist keelt. Amnesty International raport ütleb, et olukord inimõiguste osas Iraanis on äh, aina halvemaks muutumas ja ei ole kuskil paranemise märke. me teame, et eh, Iraani eh, diktaator eh, kiusab taga omaenda inimesi ning rikub inimeste põhiõigusi ja põhilisi inimõigusi. tegemist on ühe maailma juhtiva toetuse avaldajaga terroristlikele rühmitustele nagu Hezbollah ja Hamas Eh, selleks, et eh, regionaalse jõuna tugevamalt mõjuda, on eh, Iraan toetanud terrorit ning samal ajal ka kaugsõda kasutanud võimalusena. sellistes riikides nagu Süüria, Iraak ja Jeemen on Iraani režiim praegu inimkannatuste põhjustaja ning tuhandete süütute elude kadumise põhjustaja. head kolleegid, sellest aga ei räägita selles raportis mitte midagi kui tuumaleppe allkirjastamine tähendab seda, et Euroopa Liit äh, mõtleb Iraanist kui usaldusväärsest ja mittenurjunud partnerist, siis peame olema ettevaatlikud. Viimasel, viimases Economistis avaldatud artikkel põhjustab väga suurt muret, mis seda Islamivabariiki puudutab. tsiteerin, ütleb kõneleja, need, kes lootsib, et tuumaleppe allkirjastamine Iraani ning suurvõimude vahel äh, aitaks toetada äh, riigireforme äh, seda usuliste konservatiivide kulul, äh, peaks nüüd ümber mõtlema ja oma ootused ümber vaatama. muidugi on ka positiivseid muudatusi selles uues teksti eelnõus, aga sellest ei piisa. koos mõningate kolleegidega olen teinud mitmeid muudatusettepanekuid, mis väga selgelt rõhutavad äh, kui tähtis on inimõiguste seadmine Euroopa Liidu ja Iraani suhete äh, keskmesse. lõpetuseks ütleksin, et Iraani inimesed vajavad ning väärivad meie toetust äh, võitluses vabaduse, demokraatia ja inimõiguste eest. suur tänu teile, esimees! suur tänu ma arvan, et me oleme praegu äh, nende ettepanekute järelemõtlemise faasis ja äh, tegemist ei ole kindlasti viimane arutelu. ja olukord muidugi on selline, et me peame hakkama liikuma edasi. pean ütlema, et äh, variraportööride arutelul selles küsimuses oli päris tugev edasiliikumine kompromissettepanekute osas, mida härra Howitt tegi. nii et teie mureküsimused on arvesse võetud. seda nii surmanuhtluse osas kui ka inimõiguste osas, need on kõik siia kompromissi ettepanekutesse kokku pandud ja kuna mina olen Rahvapartei nimel variraportööriks, siis on oluline minu arust, et me liiguksime õiges suunas ja vaatame, et teised ka kaasa tulevad. härra Tannuk, palun. ma ei vaidleks äh, sellele vastu, mis siin on öeldud äh, kohutava inimõiguste olukorra kohta Iraani Islamivabariigis äh, ja ma olen olnud tegelikult äh, Äh, Iraani režiimi tugev äh, kriitik juba seitseteist aastat, alates sellest ajast, kui ma olen äh, olnud siin parlamendis ja tõesti, ma ütleksin, et inimõiguste olukorras on olnud pisikesi mm, parendusi, vahel isegi kosmeetilisi muudatusi, et vastata rahvusvahelisele kriitikale ning Äh, tuua Iraani lähemale oma rahvusvahelistele kohustustele, nimelt on äh, rahvusvaheliste inimõiguste äh, konventsioonidega liituja olnud ka Iraan ja nad vahel ütlevad, et muidugi need sätted ei ole rakendatavad, kui need on islami või šariaadi õigusega vastuolus, mis Islamivabariigis valitseb, aga kümme aastat tagasi umbes saavutasime me moratooriumi naiste abielurikkumise eest süüdimõistmise korral eh, eh, ma kohtusin mõned päevad tagasi ka eh, Iraani Amnesty International meeskonnaga, kes tegelikult rääkisid sellest, kuivõrd kohutav on poliitvangide olukord ning samuti narkokuritegude eest hukatakse alaealisi ning surmanuhtlust äh, rakendatakse ka seksuaalkuritegude äh, äh, osas, näiteks abielu rikkumine või ka seksuaalvähemuste korral rakendatakse seda on võimalik oma vaenlasega rahu sõlmida küll, nagu ütles üks Iisraeli poliitik kunagi, Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Liidu liikmesriigid ja loodetavasti minu enda koduriik ka pärast Brexitit Äh, äh, ja meil on omaenda saadik ka nüüd aastaid äh, olnud vaakumi järel. loodetavasti on võimalik tõstatada siis erinevaid signaali režiimi reformidele suunamiseks ja mitte Äh, konservatiivide äh, toetamiseks. me oleme üleüldiselt äh, oma fraktsiooniga päri selle raportiga ja kompromissettepanekuga. kaks tundi olin läbi rääkimas Richard ja tema meeskonnaga, muutsime mõned asjad siin ära. võib-olla ei olnud selle sõnastuse toon piisavalt kriitiline ja me oleme tegelikult seda kriitikat siin juurde keeranud, aga üleüldine strateegia Iraani eh, suhtes peaks olema ikkagi eh, lootus, lootus paremale arusaamisele eh, ja suuremale inimõiguste dialoogile ning lootus sellele, et tuumalepe äh, saab kokku lepitud ning seda rakendatakse ning äh, me saaksime julgusta, et Iraan ei äh, toetaks Hamasi ja Hezbollah terroriorganisatsioone. me peame selle lootusega edasi elama, sellepärast et alternatiivid ei ole väga atraktiivsed. kokkuvõttes tuumaleppe osas on olnud väga palju vastuolusid ja mina olen tugev Iisraeli sõber ja toetaja, nagu teada, aga ma arvan, et alternatiividel ei olnud ka mingisugust elulootust ja ainukene võimalus eh, Iraani tuumajõu eh, edasiliikumise teel peatada oli see kokkulepe sõlmida. Eh, nüüd peaksime aga mõtlema ka potentsiaalsete tuumasanktsioonide peale, kui Iraan oma kokkuleppest kinni ei pea. me peaksime samas ka toetama rohkem kontakte, rohkem dialoogi Euroopa Liidu ja ka Lääne investeeringuid tervikuna regiooni ning ma arvan, et tegelikult äh, Iraani inimesed soovivad oma riigile hoopis äh, suurem, suursugusemat tulevikku. suur tänu teile ettepaneku, ütleb esimees, et äh, kuulame ära lühidalt meie vaariraportööri, siis proua Lohpilleri ja siis läheme edasi konkreetsete kompromissettepanekutega kunagi hiljem sellepärast et Austraalia delegatsioon on kohal. kas äh, olete nõus äh, sellise asjade käiguga? proua Sakaraara, palun. suur tänu äh, teile, esimees, austatud kolleegid, austatud härra Howitt, me teame, et Iraan on kindlasti väga oluline riik Lähis-Ida kontekstis ning poliitiliselt ja majanduslikult samuti. ja Iraaniga on suhted olnud väga pingelised. nüüd aga on äh, alguse saanud äh, väga oluline dialoog, mis on olnud väga ambitsioonikas ning see võimaldab äh, ka meie ühiseid huvisid järgida. niimoodi, et Iraani elanikkond ja ka Euroopa inimesed saavad sellest kasu nii et ma tahaksin tänada härra Havitit äh, selle raporti kokkupaneku eest ning ka kompromissettepanekute eest. mina arvan, et ette pandud kompromissid on üldjoontes minemas selles suunas, et äh, meil on erinev dialoogivõimalus erinevatel tasanditel ning rõhutatakse ka neid äh, valdkondi, kus on vaja edusamme edaspidigi teha. siin on erinevaid küsimusi millega me peaksime tegelema täpsemalt ja detailsemalt kompromissettepanekutes. eriti tooksin siin välja mitmed aspektid, mis on praegu kõrvale jäänud. inimõiguste olukorrast tuleb rääkida täpsemalt ja detailsemalt selleks, et tagada inimõiguste menetlusest kinnipidamine, on vaja konkreetsemaid sätteid siia sisse tuua Euroopa Parlament on juba varemgi viidanud sellele, et ÜRO rolli peaks silmas pidada, pidama ning äh, sellisele koostööle tuleks üles kutsuda ka siin tekstis. me oleme teinud äh, vastavad muudatusettepanekud äh, ja loodame, et Euroopa Parlament hääletusel komisjonil ning täiskogus ka seda arvestab, et see lõppraportisse sisse jääb, aitäh! proua eh, Lohpile, eh, professor Puhner on meie variraportööriks, eh, ta ei saa küll täna siin olla, aga palus minu, öelda tema poolt, et meie arust on raport hea, toetame seda ja palume, et kolmsada kuuskümmend kaks ja nelisada kolmkümmend kaheksa võetaks sisse. suur tänu, ütleb esimees. kui Te vaatate siin, kui palju on fraktsioonide poolt võetud eh, üle kompromissettepanekuid eh, selleks, et tasakaalu luua, peaksime mõtlema ehk, et kas eh, fraktsioonid kiidaksid heaks ka need ülejäänud võimalused. ja võtame siin arvesse, et tasakaal on olemas. ma arvan, et ka inimõiguste küsimuses õnnestub meil Äh, saavutada seda, et kokkulepe Iraaniga, mille eesmärk on aatomipommi äh, loomist äh, takistada, et siin on ka inimõiguste küsimus kaasatud. me ei peaks mitte unustama tegelikult, mis on meie lõppeesmärk ja siin on meil ka mõistlikku tasakaalu vaja. ja ma arvan, et me oleme õigel teel selle saavutamiseks. härra raportöör, palun võtke kokku Äh, räägin väga lühidalt, äh, sest Austraalia delegatsioon on olemas äh, kohal, aga tahtsin öelda, et meie komisjonis jagatakse teie vaateid väga siiralt ja meie demokraatia filosoofia on selles, et kui te ei suuda minna kaasa meie kompromissettepanekutega, siis peate seda ütlema. ma olin Inimõiguste komisjoni allkomisjoni äh, juht ning olen kiireloomuliste küsimuste eh, resolutsiooni autor olnud järjest ja järjest siin parlamendis. ka Amnesty International ja Iraani eh, meeskonnaga olen ma istunud pikki tunde koos, olen nad väga hoolega ära kuulanud ning eh, ka teised inimõiguste organisatsioonid ära kuulanud ja pannud kokku need ettepanekud nende jutu põhjal oluline on olukorda Iraanis muuta ja mõjutada niimoodi, et me ütleksime asju selliste sõnadega, mida kuulda võetakse ja mis on mõjusad sest äh, kui meie äh, siin räägime äh, ülbelt inimõigustes, ei muuta see mitte midagi ehk Iraanis, aga kui meil õnnestub seda kuidagi mõjusamalt sõnastada, siis ehk midagi muutub, ka surmanuhtluse osas ma tahaksin igal juhul seda siin teha, sellepärast et inimõiguste osas on mul väga suur kogemus siin parlamendis. suur tänu ma arvan, et minu kõhutunne ütleb nüüd, et oleme jõudnud ühisele äh, järeldusele ja tulemusele siin. nüüd äh, tahaksin siin äh, tervitada proua Julie Bishopit, kes on Austraalia välisminister ning kolleeg Steven Jobot, kes on kaubanduse, turismi ja investeeringute ministriks Austraalias. suur tänu, et võtsite tee meie juurde ette. ma arvan, et hea on see, et me omavahelist koostööd edasi arendame. Euroopa Liidus juhivad ka välispoliitika valdkonda naised, nii nagu Austraaliaski, nii et meil on piisav selline pehmus ja õrnus välispoliitilistes küsimustes arusaamale jõudmiseks noh, siin on ka teisi näiteid ma arvan, et äh, need suhted on väga olulised ja Euroopa-Austraalia raamleping aprillist kaks tuhat viisteist, mis teie minister ja proua Mogherini kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aprillis alla kirjutasite, on väga oluline. meie väliskomisjonina oleme valmis aktiivselt äh, kaastoimima äh, niimoodi, et see kokkulepe Äh, ka praktikas äh, rakenduks. ma arvan, et kahepoolne vabakaubanduslepe, mis on väljatöötamisel, on väga hea algatus. ja et me kahepoolsetes kaubandussuhetes jõuame ka edasi. Äh, rahvusvaheline koostöö mis on Austraaliaga olemas terrorismivastases tegevuses, rändküsimuses äh, äh, ja julgeoleku küsimuses, äh, ka kaubandusvaldkonnas ja teistes valdkondades, need kõik on suurepärased arengud. ja sealhulgas muidugi on meie jaoks oluline küsimus ka Kagu-Aasia ISISe oht see piirkond on äh, tohutu ja tegelikult on see väga oluline ka, kui me vaatame, millised on Austraalia majandushuvid selles regioonis ja muidugi äh, loomulikult äh, regiooni stabiilsus on seetõttu väga oluline Austraalia jaoks. aga ISISe ja teiste grupeeringute terror on muidugi oluline ka meie stabiilsuse jaoks ning seetõttu huvitavad meid ka küsimused, mis on väga akuutseks muutunud viimastel nädalatel nimelt äh, suhted äh, Kagu-Aasia riikide ja Hiinaga. ja Lõuna-Hiina mere küsimus ning äh, siis rahumeelset arengut selles piirkonnas ka. G kakskümmend vist ei aidanud nendele arengutele positiivselt kaasa Äh, huvide ja stabiilsuse tagamine äh, selles piirkonnas, äh, Süüria ja Iraagi küsimused ning meie enda naabruskonna stabiilsuse küsimus on väga oluline ning siin loomulikult on ka mm, pagulaspoliitika küsimus. Teie strateegia osas pagulaste suhtes on võib-olla vastuolulisi seisukohti siin kuulda olnud, räägime ka sellest mul on hea meel, et Austraalia ja Euroopa Liit on uute algatustega välja tulnud ning ka teie, kõrge esindaja Mogheriniga, Euroopa äh, ja Austraalia poliitilise ja majandusliku platvormi äh, äh, loomisest olete rääkinud selleks, et uut laiapõhjalist arutelufoorumit luua kahe osapoole vahel võib-olla ütlete ka mõned sõnad Brexiti kohta teie vaatenurgast, kui teil selle jaoks äh, on äh, aega. Austraalia äh, lubas, et tahab Ühendkuningriigiga väga kiiresti jõuda vabakaubandusleppeni. proua Bishop, teil on sõna. suur tänu, härra Brock mul on väga hea meel osaleda tänasel istungil ja ma tahaksin tänada Euroopa Parlamendi saadikuid äh, küllakutse eest, et me Steven Joboga oleme saanud äh, tulla teile külla. mul on hea meel olla jällegi Brüsselis ja jällegi selle komisjoni ees sellepärast, et järjest rohkem teineteisega seotud maailmas on välisasjad ja kaubandusküsimused järjest tähtsamad valitsustele, parlamentidele ja kodanikele. Teie töö nendes valdkondades on äärmiselt oluline Euroopa Liidu ja tema rahvaste jaoks, aga oluline ka Euroopa Liidu rahvusvaheliste partnerite, sealhulgas Austraalia jaoks. Austraalial ja Euroopa Liidul on ühine minevik, kultuur, ähm, mõtteviis, kogemused ja nii mõneski punktis on meil jagatud huvid. Euroopa Liit ja Austraalia aga ennekõike jagavad ühtseid väärtuseid, usume vabadusse, demokraatiasse, õigusriiki, inimõigustesse. me usume sellesse, et avatud majandus äh, on äh, oluline, me näeme, et me peame parandama oma kodanike elusid ja saame seda teha, teha läbi vaba kaubanduse ja vaba mõtlemise ja me peame avatud turud äh, andma oma kodanikele. Austraalia on äh, vaba turumajandusega riik, äh, oleme üks suurematest majanduspiirkondadest maailmas kaheteistkümnes järjekorras, me oleme, meie majanduskasv on aastaid pikk peaaegu et kakskümmend viis aastat järjest on majandus kasvanud ja meie majanduse aluseks on avatud turud ja liberaliseeritud kaubavahetus. liberaliseeritud maailmas saame partnerluse läbi kindlasti seljatada probleemi ja Euroopa Liidu üleilmne uus strateegia on väga öö, oluline samm selles suunas, nii et meil on palju ühist ja pole seega sugugi üllatav, et me oleme teineteise loomulikult partnerid nii paljudes valdkondades, äritegevus, kaubandustegevus, kunstid ja, ja vabakonnad. meie ühised väärtused ja oskused eh, tähendavad aga seda, et loomulikult partnerid ka ohtude vastu võitlemisel, terrorism ja, ja julgeolekuprobleemid üle terve maailma. Austraalial ja Euroopa Liidul on olnud ikka ja jälle võimalus näidata, et me suudame teineteist täiendada, et äh, nendele probleemidele vastu astuda. Austraalia, Austraalia oli šokeeritud ja meid kurvastas terrorirünnakute laine Euroopas, äh, sealhulgas siin Brüsselis ja teiste suurte Euroopa linnade südames ISISe või Daeshi äh, vähktõvi on jõudnud siia. me oleme praegu intensiivistanud oma terrorivastase võitluse vahendeid äh, nii kodus kui ka välja, väljaspool. teeme koostööd Europoliga ja käivitatud on terrorivastase võitluse dialoog Euroopa Liidu ja Austraalia vahel. mis puudutab julgeoleku probleeme, meil ei õnnestu seljatada Daeshi seni, kuni Süüria kodusõda on lõpetatud ja kui äh, pagulase humanitaarkriis on leidnud lahenduse ja kui on tagatud Lähis-Idas tasakaal. nii nagu paljud teised Euroopa riigid, arvab Austraalia, et tuleb äh, Iraagi ja Afganistani partneritega koostööd teha, nagu ka Euroopa Liit teeme meiegi koostööd Daeshi vastases koalitsioonis ja rahvusvahelises tugiorganisatsioonis. loomulikult läheme kaugemale nii-öelda vahendite andmisest, me äh, saadame muuseas Iraaki rohkem sõdureid kui paljud teised, aga anname ka humanitaar- ja arenguabi ja aitame institutsioone üles ehitada, inimõiguste olukorda pahendada, parandada, soolise võrdõiguslikkuse võrdleme, need on kõik olu-, võitleme, need on kõik olulised aspektid äh, vabade ühiskondade loomisel, aga koostöö laieneb ka mujale, Ukraina näiteks, Austraalia ja Euroopa Liit astuvad ühte sammu, oleme hukka mõistnud Venemaa äh, tegevused ja oleme rakendanud väga tõsiseid sanktsioone, Austraalia hindas väga kõrgelt ka Euroopa Liidu toetust äh, pärast Malaisia lennuki MH seitseteist äh, allalaskmist kolmkümmend kaheksa austraallast äh, hukkus selles jubedas äh, sammus. Austraalia tunnustas seda, kui oluline on Euroopa Liidu tegevus Aasia ja Vaikse mere piirkonnas. maailm on ikka ja jälle vaadanud Euroopa poole rahvusvahelise õiguse kaitsjana ja rahvusvahelise korra kaitsjana. see ülemaailmne mõju on äh, loomulikult olnud äh, kasu Euroopale, Austraaliale ja terves äh, Vaikse mere piirkonnas. on oluline koostööd jätkata selleks, et meie ühiseid neid ideaale edendada, mis on meie ideaalid, et rahvusvahelistest õigustest ja normidest peetakse kinni ja et nendest peavad kinni pidama kõik riigid nii on ka Lõuna-Hiina merel, kus äh, pidevad pinged äh, tekitavad suurimaid takistusi äh, vabakaubandusele. me ei ole üks konflikti riikidest, kuid kutsume üles osapooli mitte äh, üksikult samme astuma, vaid et lahendataks läbi rahumeelsete läbirääkimiste konfliktid merel. tervitame äh, ka Euroopa Liidu tegevust Korea poolsaarel. me üritame läbi ÜRO pidevalt hoida survet sanktsioonidega selleks, et piirata Põhja-Korea tuumaprogrammi arvestades regionaalseid ja ülemaailmseid probleeme, arvestades nende keerukust, on selge see, et Austraalia ja Euroopa Liit vajavad tugevaid partnereid ja see tähendab seda, et meie enda töö, koostöökanalid peavad olema äh, tugevamini paigas. loodetavasti meie vabakaubandusleping, mis selle aasta lõpus allkirjastatakse, on oluline samm ja tagab koostöö kõikides valdkondades. see kokkulepe on meiepoolne kohustuse võtmine julgeoleku ja rahu tagamiseks meie piirkonnas, see on aluseks ka koostöö arendamiseks välis- ja julgeolekupoliitikas, äh, ka teistes valdkondades, sealhulgas jätkusuutlik areng, äh, arenguabi, äh, majandus- ja kaubandusküsimused, õigusküsimused, teadusuuringud, innovatsioon, haridus ja ka kliimaküsimused, ränne ja tervishoid, kõik, mis on maailma tasandil väga olulised teemad. Euroopa Liidu Austraalia partnerlusfoorum, mille me proua Mogheriniga täna käivitame, on jällegi näide sellest, kuidas meie sõprus süveneb. Euroopa Liidu, Austraalia juhtide foorum, nagu selle nimi on, kaasab äh, meie mm, eliidi liikmeid selleks, et mõtteid vahetada selle kohta, kuidas me üheskoos võiksime edasi areneda ja kuidas meie kodanikud võiksid meie partnerlussuhtest kasu lõigata. Need on kõige viimased näited äh, väga produktiivsest äh, sõprusest Ehm, juba viiskümmend neli aastat on meil diplomaatilised suhted paigas ja loodetavasti tulevikus meie partnerlus laieneb eh, kõikehõlmava vabakaubanduslepinguga meie eh, majanduste vahel. ja parlamendi liikmetena on meil kõigil kohustus eh, vabakaubanduslepingu ja vabakaubanduse kui sellise väärtusi tutvustada kodanikele see on leping, mis kindlasti aitab toetada mõlemat majandusplokki. Steve Jobo, kaubandus, turismi ja investeeringute minister kindlasti räägib sellest kohe täpsemalt. Austraalia on Aasia kasvuturgudega täna paremini ühendatud kui kunagi varem. Austraalial ja Euroopal on äh, aastate läbi olnud võimalus koostööd teha selleks, et jõukust ja rahu äh, laiendada maailmas ja loodetavasti see äh, kaubandusleping äh, loob alused tihedamaski partnerluseks aastat argumentide pärast. Brexiti kontekstis kutsuksin eurooplasi üles mitte rääkima allakäigust. meie arvame nimelt, et Euroopa Liit on andnud äh, man-, Euroopa mandrile palju ja Euroopa Liit peaks olema uhke selle üle, mida nad on saavutanud jõukuse, julgeoleku ja rahu äh, vallas. Austraalia ähm, ootab koostööd Ühendkuningriigiga Brexiti järgselt, aga mis on veelgi olulisem, me kinnitame teile täna veel kord, äh, et meie suhted Euroopa Liiduga jätkuvad ja jäävad samaks ja me oleme veendunud, et selliste liberaalsete demokraatiate erakordne kogu peab äh,, nagu seda on Euroopa Liit, peab arenema ja peab ajas vastu pidama. suur tänu! suur tänu! proua Saifi. suur tänu, ma sooviksin samuti rahvusvahelise kaubanduse komisjoni nimel tervitada meie kahte külalist, kahte Austraalia ministrit, kel on täna võimalus viibida Euroopa Parlamendis, sooviksin tervitada kogu Austraalia delegatsiooni. lugupeetud ministrid me, meie tänane kohtumine toimub keskkeerulises rahvusvahelises olukorras, nagu seda ütles härra Brock. praegusel hetkel on meid tabanud mitmesugused kriisid ning rahvusvaheline kaubandus äh, on pidevalt äh, keerulises olukorras. on oluline, et teeme, teeksime edasi oma tööd, et arendada edasi kaubandussuhted, mis on kõigi jaoks kasulikud ning mis äh, vastastikuse äh, raamistikuses, äh, raamistikus aitab kaasa majanduskasvule ja töökohtade loomisele. Euroopa Liit ja Austraalia peavad vastu astuma sarnastele sarnastele väljakutsetele ja meie geograafiline kaugus ei tohiks meid ähm, takistada ühiseid väärtusi edasi arendamast. me peame rõhutama kõige olulisemaid küsimusi. Euroopa Liit ja Austraalia on tugevamad, kui nad on liitlased ning seda eriti meie kaubandussuhetes. Euroopa Liit ja Austraalia on uks oma maailmapiirkonda ja seda mõlemal juhul. me suudame eh, koos paremini tegutseda, kui suudame ühiselt lahendada globaliseerumisprobleemi ning kaitsta investeeringuid. Euroopa eh, Parlament eh, pöörab erilist tähelepanu meie suhete arengule ning Väliskaubanduskomisjon on loonud spetsiifilise jälgimisgrupi suhete arendamiseks Austraalia ja Uus-Meremaaga samuti eh, toetame Austraalia osalemist mitmepoolsetes ja kahepoolsetes läbirääkimistel eh, nagu näiteks need, mida peetakse keskkonnaväärtuste eh, kaitseks ning samuti ka avalike hangete esitamisel. me peame edasi arendama meie suhteid Austraaliaga, Euroopa Parlament andis toetuse kaubandusläbirääkimiste avamiseks ning loodetavasti äh, Eh, on need võimalik käivitada võimalikult kiiresti. suur tänu, et, et te külastasite meid, lugupeetud härra ja proua ministrid. Well, thank you and uh... suur tänu ja suur tänu teile, proua Saifi ja härra Brock, suur tänu võimaluse eest, et mul on võimalik teiega äh, vestelda, lugupeetud daamid ja härrad parlamendiliikmed, minu jaoks on suur rõõm olla täna siin ja rääkida teiega sellest, kuidas süvendada kaubandus- ja investeerimissuhteid meie avatud liberaalsete ja arenenud majanduste vahel. Austraalia soovib teha koostööd Euroopa Komisjoni liikmesriikidega selleks, et käivitada vabakaubanduslepete läbirääkimised. ootame edasist dialoogi kõigi Euroopa Parlamendi liikmetega ülevaatlik kahepoolne kaubanduslepe meie majanduste vahel aitab arendada tugevdama, äh, tugevaid kaubandussuhteid nii eh, kaupade kui teenuste vahetamiseks eh, ja kahepoolsed investeeringud samuti. samuti on väga oluline eh, luua selged piirmäärad selles osas, mida vabakaubandusleping saab teha kahe sarnase partneri suhete parandamisel. samuti on äh, vabakaubandusleping hea kaas äh, koostöö arendamiseks sellistes valdkondades nagu ühised reeglid, digitaalmajandus, teadusuuringud ja innovatsioon. ja samuti saab vabanduskauba, vabakaubandus arendada meie ühiseid vaateid näiteks globaalse kauplemissüsteemi edasiarendamiseks. Äh, me mõlemad soovime tugevat rahvusvahelist kaubandust, meil on sarnased huvid äh, reeglipõhise kaubanduslemissüsteemi edasiarendamiseks. me mõlemad soovime äh, mitmepoolseid algatusi ka teenuste kaubanduse edasiarendamiseks ning samuti soovime rohkem tähelepanu pöörata ma globaalse majanduse paremale olukorrale. meie eh, pra-, kaubandussuhted on juba olemas, nad on tugevad. Euroopa Liit on meie teine suurim kaubanduspartner, kui seda plokina võtta. kuigi sellest eh, eriti palju ei räägita, on Euroopaga väga oluline Austraalia poolsete investeeringute sihtkoht, see muuhulgas ka näiteks taristusse ja mm, taristutesse ja eh, meditsiinitehnoloogiasse. Euroopa Liit on Austraalia suurim investeerimispartner ning eh, paljud Euroopa Euroopa ettevõtted soovivad kasutada Austraaliat oma tegevuse käivitamiseks eh, näiteks Aasias kuigi tariifid nii Austraalias ja Euroopa Liidus on suhteliselt madalad, Äh, on siiski selliseid äh, valdkondi, kus on kõrged tariifimäärad. ja on oluline, et vabakaubandusleping annaks, äh, seaks võimalused avatud võrdse kau-, näit-, kaubandusvõimalused toiduainete ja põllumajandustoodetega kauplemiseks. Euroop-, Austraalial traditsiooniliselt head, head kogemused põllumajandustoodetega eh, ka, eh, kauplemisel ning loodetame, et meie kogemusi võimalik ära kasutada ka eh, kauplemises Euroopaga. Euroopa, Austraalial on hea kuulsus puhaste mahedate toidukaupade tootmisel kuid äh, see äh, võib jätta ka ühtlasi mulje, et äh, ähm, Austraalia ekspordib rohkem, kui ta tegelikult seda teeb, tegelikult Euroopa Liit ekspordib palju, neli korda rohkem Austraaliasse ja toodab kümme korda rohkem kui meie mis puudutab teenuseid, siis Austraalia soovib läbi vabakaubanduslepingute võimalikult ülevaatlikku ja liberaalset tulemust saavutada me soovime vähendada äh, äh, tollitõukeid nii paljudes valdkondades kui võimalik, samuti suurendada ka läbipaistvust. Äh, vabakaubandusleping Euroopa Liiduga aitab samuti ka meie, meie töötajatel, meie professionaalidel vastastikuseid diplomeid paremini tunnustada. me soovime ka Euroopa Liiduga mõlema suunal toimuvaid investeeringuid, investeerimisvoogusid ning soovime garanteerida, äh, garantiid esitada investoritele äh, ja äh, soovime, et valitsused peaks olema võimelised seda korraldama avalikkuse huvides. me soovime võimalikult läbipaistvaid õigussüsteeme selleks kasutada. teine kasu, mis selliste partnerite koostööl võib olla, on see, et äh, me oleme mõlemad avatud läbipaistvad majandused ja see tähendab seda, et äh, igasuguseid regulatsioone äh, peaks olema vähem, et anda, andma kindlad garantiid ettevõtetele, VKE-dele ja bürokraatiat tuleks selleks võimalikult palju vähendada. kuna ma pöördun Euroopa Parlamendi poole, oleks rumal minust mitte mainida intellektuaalset omandit ning ma sooviksin sellel teemal ühte asja öelda. meie seisukoha järgselt ei tohiks olla üks üks suurus soovib kõigile meie vabakaubanduslepingutest. me peame leidma tasakaalu eh, õiguse omanike, kasutajate, avalikkuse ja avaliku huvi vahel. oma viimastel vabakaubandusläbirääkimistel oleme leidnud innovaatilisi võimalusi, võimalusi tehnoloogia rolli tunnistada kaasaegses eh, ärikeskkonnas ja me soovime veel edasigi innoveerida et me oma ühiste huvide ja lähenemiste eh, heaks. Ehm, digitaalmajanduse toetamine on oluline eh, sel kohal meie majandussuhete arendamisel ja kahtlemata te teate, et vabakaubanduslepingud on väga keerulised läbirääkimised ja sellega seoses tekivad ka problemaatika, probleeme, mis puudutavad tundlikke eh, valdkondi, kuid eh, ma arvan, et meil on siiski selged arusaamad, millised on sellest, millised on meie selged eesmärgid me soovime, et äh, protsess, äh, äh, algprotsess võimalikult kiiresti lõpeks. meie seisukoht on selge, et kahepoolsed vabakaubanduslepingud tuleks sõlmida, selleks on praegu ideaalne aeg ning peaksime tegutsema selle nimel, et mõlemad osapooled saaks võimalikult suurt kasu ja et see oleks positiivne näide globaalsele kaubandussüsteemile. ootan huviga avatud dialoogi Euroopa Parlamendi liikmetega selle algatuse edasiviimiseks ja tahaksime öelda, et me loomulikult jagame Euroopa väärtuseid, mida te siin mainisite ning suure huviga ootame teiega koostöö tegemist selles praeguses üleilmastumisprotsessis, mis peaks tooma kasu nii Euroopa Liidu kui Austraalia jaoks. suur tänu teile! Thank you very much for both of statements. I think that suur aitäh äh, mõlema selle kõne eest, ütleb esimees, ma arvan, et äh, siin on äh, hea arutelu alus olemas ja alustame siis kohe, härra Kaaler saab sõna kohe esimesena. Attention, I will speak in German <laughs> jaa, vielen dank. räägin saksa keeles, ütleb kõneleja. suur tänu ja tere tulemast, head kolleegid ministrid. minu arust on hea ja ka oluline see, et meil oleks äh, tugev partner äh, seal all Austraalias äh, mina äh, tegelen rahvusvahelise kaubanduse teemadega peamiselt, aga ütlen, et oleks hea, kui me saaksime hea ja tugeva vabakaubanduslepingu allkirjastatud Austraaliaga ja toetan ka kõiki äh, eelnevaid algatusi, TTIP-d ja CETA-t, et need kokku lepitaks. ma arvan, et kellel on hea alus ja hea algatus, ei peaks mitte midagi kartma ja ma arvan, et protektsionism ja hirm ei aita meie tulevikule kaasa Äh, ka pagulaspoliitika kohta tahtsin äh, küsida, äh, mis on praktikates võrreldavat ja mis mitte meie vahel. Te teate ilmselt, et ka Euroopas on inimesi, kes arvavad, et me saaksime Vahemeres luua saaret, mis oleks üks suur pagulaslaager. Teil on ka kaks kohta, üks äh, Paapua-Uus-Guineas, äh, kus äh, sellist praktikat rakendatakse, aga põhiseaduskohus ütles, et niimoodi edasi ei saa. küsimus, arvestades territoriaalset kuuluvust nende saarte puhul, kas te arvate, et Euroopas võiks olla samasugune algatus edukas, mina isiklikult seda ei arva, aga kuulaksin ära teie kogemuse. ja teine küsimuste ring meil on äh, Cotonou äh, kokkulepe ja AKV äh, kokkulepe samuti. kas te näete selles piirkonnas vajadust teie perspektiivist arengukoostööks või siis näiteks ka piirkonna julgeoleku parandamiseks? kas on teie poolt mõningaid soove või ettepanekuid, kuidas seda paremini teha, aitäh? mikrofon palun härra Brokile. härra Brok annab sõna kolleegile, kahjuks ei kuule, kellele. härra Martin, suur tänu, härra esimees, ei kuulnud teid kahjuks, ütleb kõneleja. minu küsimus on suunatud kaubandusministrile. me see, mida te ütlesite investeeringute kohta, et teil on täiesti õigus, investeeringud äh, voolavad äh, mõlemat pidi äh, suures mahus Austraaliast Euroopasse ja vastupidi, nagu te teate, Euroopa Liit äh, on investeeringute koodisüsteemi toonud sisse uuena lepingutes. vabandust, investeeringute kohtusüsteem, investeeringute kohtusüsteem, mida te arvate selle kohta, kas see võiks olla mõeldav ka Austraalia vabakaubanduslepingu puhul? Brexit ma pean tunnistama, et äh, natukene on minule muret tekitanud äh, ja ma saan muidugi aru, et te ei ütle praegu siin, et te Ühendkuningriigiga suhteid ei ava, aga murettekitav on äh, see, et ühelt poolt äh, Äh, te siis peate läbirääkimisi Euroopa Liiduga ja samas paralleelselt Ühendkuningriigiga, samas kui Ühendkuningriik on veel Euroopa Liidu all. mulle tundub, et te räägite läbi Ühendkuningriigi on-, organiga, mis on ju väiksem, samal ajal kui suure majandusjõuga. ma saan aru, et te ütlete nüüd, et te ametlikult ei ava neid läbirääkimisi enne, kui Brexit on toimunud, aga ma, aga mitteametlikult see ju käib ja ma ei saa aru, mis, kuidas need saavad paralleelselt joo-, joosta. mina, olles Briti saadik äh,, sealjuures tunnen muret, et kas mitte Ühendkuningriigid ei kasuta ära kauplemiselemendina, ütlete, et britid luvad meile seda, teie meile mitte ja minu meelest see ei ole hea lahendus. ja vaatamata sellele, et ma olen Ühendkuningriigi kodanik, ma paluksin teil mitte alustada vabakaubanduslepingut Ühendkuningriigi, vabanduslepingu läbirääkimise äh, Suurbritanniaga nüüd Hiina. Hiinaga on meil üks tõsine probleem tulemas, Hiina vaba äh,, kaubandusriigiks tunnistamise küsimus. Äh, teil jah, Austraalias on väga head suhted, te olete nendele juba andnud turumajanduse staatuse, aga kas teil on äh, meile soovitusi, et, et kuidas me peaksime sellele teemale lähenema? suur tänu, härra Tšanek suur tänu, härra esimees. Äh, tervitan teid soojalt siin, äh, ministrid Bishop ja Tšobo. Äh, mina ka väljasuremise ohus olev rahvasaadik ehk Suurbritanniast, viimane põlvkond. mina tervitan teid ETSR fraktsiooni nimel Euroopa Parlamendis. Briti pressis loomulikult tekitakse kindlasti küsimusi, vähemalt euroskeptikud, et mis te raiskate aega siin Euroopa Liidus Eh, kui on tulemas ju see paljutootav eh, Suurbritannia ja Austraalia vaheline rikkalik kaubandusleping, kuigi ma olen nõus eelkõnelejatega, härra Madsiniga, et see saab toimuda ainult pärast Brexitit, praegu näitavad arvud, et eh, Briti äh, kauba, väliskaubandusest on Austraaliaga kaubandus ainult kaks protsenti, äh, kaksteist protsenti Ühendriikidega ja ülejäänud kõik Euroopa Liiduga. loomulikult Briti ajakirjandus kuulutas seda suure äh, Ehm, ehm, ruuporiga, et eh, mingisugusesse kuldsesse ajastusse pöörduvad tagasi brittide ja Austraalia vahelised suhted, aga mina arvan ka, et ei peaks Ühendkuningriiki eh, tõstma prioriteetide sekka seni, kui me oleme veel Euroopa Liidu liikmesriik ja nagu te, minister, ka täiesti õigesti ütlesite, meie väärtused on ühtsed eh, Euroopa Liidus ja Austraalias inimõigused, õigusriik, demokraatia, te võitlete meiega koos džihadistliku terrorismi vastu, teete koostööd julgeoleku ja kaitse küsimustes ja te olete mänginud loomulikult väga olulist rolli juba aastakümneid äh, tooraine tarnijana tööstusriikidesse ja olete Aasia Vaikse mere piirkonnas väga oluline tegur, Lõuna-Hiina meri, äh, Korea ja nii edasi aga ühest asjast ei rääkinud, teil on väga palju kogemusi ka pagulaste voogude haldamisega ja ebaseadusliku immigratsiooni heidutamisega, see on praegu väga päevakajaline teema Euroopa Liidus, arvestades probleeme Vahemerel. Põhja-Aafrika, Türgi, kust tuleb väga palju inimesi nii seaduslikult kui äh, ebaseaduslikult. üks asi on selge, et niikaua kui Ühendkuningriigi saadikud veel siin on fraktsioonides, oleme me teie sõbrad ja teie eest võitlejad. ja mul oli hea meel selle üle, et äh, Ühendkuningriik praegu ei võta üle teie punktipõhist äh, rändesüsteemi Euroopa Liidu kodanikele, kes tuleksid pärast Brexitit ähm, Ehm, meie saartele tööle, kuigi press seda nagu nõuas. Austraalia on samuti muutuv ühiskond, praegu on eh, Kagu-Aasiast tulemas rohkem eh, sisserännanuid kui, kui traditsioonilistest allikatest nagu Ühendkuningriik kaheksakümmend tuhat ehm, eurooplast Kreekast ja Itaaliast on ka jõudnud teieni, nii et te olete suur äh, sihtriik väga paljude jaoks, ka meie Mandri-Euroopa riikideks, te olete G20 liige ja ECR fraktsioon, keda mina siin täna esindan, ja kõik minu kolleegid, kuigi neid täna siin kohal ei ole Eh, kuigi me oleme huvitatud eh, eh, suhetukassa tulevikus, tahame me siiski Euroopa Liidu Austraalia vabakaubanduslepingut näha sündimas, aitäh. härra Naat. lugupeetud ministrid toetame teid täielikult, liberaalide fraktsioon ja mina isiklikult toetame vabakaubanduslepingut Euroopa Liidu ja Austraalia vahel. ma soovisin esitada äh, Austraalia välisministrile küsimusel ja see puudub, ütleb äh, Hiina Rahvavabariigi tegevust, kes ähm, ehitab lennukikandjaid, mereväge ja see tähendab seda, et ta hakkab oma tegevust laiendama äh, Vaiksele ookeanile. Vaikne ookean võiks äh, mõtteliselt selle jagada kaheks, põhja Vaikne ookean, äh, põhja pool Mikroneesiat, Palau, äh, Mariani saared, mis põhja, mis on Ameerika Ühendriikide nii-öelda kaitse all, kuid Austraalia ähm, samuti on huvipiirkonnas selles, sellel ookeanil ja milline on teie seisukoht äh, Hiina tegevuse kohta Vaiksel ookeanil, eriti võttes arvesse, äh, et on parandatud maanteed äh, Hiina, Turkmeenias ning samuti ka Irina, Iraani, Pakistani suunal on ühendusi parandatud, kus Hiinal on oma flotill India ookeanis suur tänu, härra esimees. mina võtan sõna teistmoodi eh, kui teised Briti kodanikud. Eh, mina olin üks nende seast, kes võitles selle eest, et eh, me välja astuksime sellest asjast siin, nii nagu Charles de Gaulle ka tegelikult alguses ütles, et me ei peaks üldse tulema. Austraalia ja Ühendkuningriigi majandussuhetest tihti vaadatakse mööda sada kuuskümmend üheksa eh, miljardit eh, on teie välis otseinvesteeringute maht eh, väga suur üle, üle viiekümne protsendi sellest tuli Ühendkuningriigist ja vastupidi. kaks tuhat kaheksa oli Ühendkuningriik teie jaoks kõige suurem eksporditurg, turg kolmkümmend seitse koma neli protsenti läks Ühendkuningriiki ja tänagi oleme me väga olulised kas äh, Euroopa Liit ei ole teie jaoks mitte oluline sellepärast, et Ühendkuningriik on teie jaoks oluline, meil on sama keel, samad väärtused ja nii edasi ja ma arvan, et äh, meievaheline kaubandusleping tooks kasu teile, meile kui ka Euroopa Liidule. kaubandusnäitajad äh, teie poolt on räägitud sellest, et et Suur-, Suurbritannia vahendid vähenevad härra esimees sekkub, ütleb, et iga arutelu siin kojas ei pea enam rääkima Brexitist, selle jaoks on meil eraldi arutelud, sekkub kõneleja. härra Carver. Äh, meie tahame, et meie suhted jätkuksid normaalsena ka Euroopa Liidu partnerite ja Euroopa Liiduga. aga Austraaliaga meie suhted on olnud kaua juba paigas. mina olen internatsionalist ja ma tahaksin näha, et minu koduriik oleks maailmarallil tegutsev. Briti meedia on rääkinud seda, et meie kaubandusminister näeb Austraaliat meie esimese kaubanduspartnerina pärast Brexitit. kas minister kavatseb äh, kommenteerida Euroopa, äh, vabandust, Suurbritannia ja Austraalia vahelist kaubanduslepingut ja millised on väljavaated selles osas? kas ministrid on minuga samal nõul, et Äh, Briti rahvaste ühenduse mm, taaselustamine peaks olema meie eesmärk ja see ei tooks kasu mitte ainult äh, selle ühenduse liikmetele, vaid äh, tagaks rahu ja jõukuse maailmas laiemalt. meie delegatsioon, külalisdelegatsioon peab varsti lahkuma, tehke lühidalt. suur tänu suur tänu, proua minister. mul oli väga hea meel, et te rõhutasite täna seda, et äh, ühistele väljakutsetele saame me ja probleemidele saame me vastata ainult läbi sügavama partnerluse. minister rääkis investeeringute kaitsest ja minu meelest on see tõesti väga tähtis teema. me peame tegema hästi koostööd teiega, nii nagu peame koostööd tegema ka Jaapaniga. ja tegelikult äh, koostööle Jaapani ja Austraaliaga tegelikult ei olegi nii palju vastuväiteid, kui me võrdleme näiteks seda kriitikaga, mille osaks on saanud äh, TTIP leping. meil on vaja sellist süsteemi, mis poliitikat ja ühiskonda veenaks, aitäh suur tänu, härra Brock, ütleb härra De Castro, ma tahaksin samuti eh, tervitada siin Austraalia kolleege, suur heameel teid siin näha, see on väga tähtis, väga delikaatne punkt praegu meie eh, suhetes, loomulikult vabakaubandusleping eh, on meie jaoks väga oluline teema ja põllumajanduskomisjon, kuhu kuulun mina, on sellest ka väga huvitatud. kui natukene heidab varju sellele veebruaris eelmisel aastal toimunu. nimelt Austraalia dopinguvastane parlamendikomisjon seadis tollid Euroopast tulevale tomatile ja vaatamata meie jõupingutustele läbi öö, erinevate meetmete ja läbi sellele, et ÜPP Äh, on palju vahendeid eraldanud selle jaoks, äh, on, on jäänud need asjad kuidagi toppama ja lahendus on leidmata jäänud. Teie kohalolek Brüsselis äh, täna siin loodetavasti on samm edasi äh, takistuste ületamiseks, sest me tahame oma suhteid teiega hoida. härra Takula suur tänu, äh, välisminister äh, Bishop. Äh, tervitan teid siin koos härra Joboga, teie kaubandusministriga. tunnen enam-vähem sama muret nagu kolleeg David Martin. mida arvate teie sellest, et britid praegu uurivad maad vabakaubanduslepingu sõlmimisel Austraaliaga, olles samas Euroopa Liidu liikmesriik? G kahekümne kohtumisel Hiinas ütles Obama Briti peaministrile Theresa May'le, et äh, Ameerika prioriteet oli äh, vabakaubandusleping Euroopa Liiduga, mitte brittidega üksi. mis on siis nüüd Austraalia prioriteet? kas vabakaubandusleping Euroopa Liiduga või Ühendkuningriigiga? ja mina olen pärit Soomest ja mind huvitab lõpuks ka äh, see, millised, äh, millist mõju avavad teile Venemaa sanktsioonid, Soome on kannatanud, äh, Soome piimasektor eriti. andke palun ülevaade, kuidas need mõjutavad teid. suur tänu, härra Takula. härra Krasvander, proua Krasvander, suur tänu ka mina tahaksin teid tervitada siin Euroopa Parlamendis. mina olen äh, kaubanduskomisjoni äh, liige ja vabakaubanduslepinguga on äh, tõesti nii, et tänu nendele peaks rahva jõukus üldiselt tõusma ja mitte ainult suurkontsernide oma. nagu te teate, me suhtume meie delegatsioonis väga kriitiliselt sellesse, et mõned kaubanduslepingud nagu CETA ja TTIP Eh, ei ole hästi koostatud ja minu küsimus on, et kas te olete mõelnud ka sellele, et meie, kui me räägime investeeringute kaitsesüsteemist eh, ja eh, keskkonna ja jätkusuutlikkuse standardid, et me muretseme nende standardite pärast ja et kas te olete valmis nende standarditega nõustuma selleks, et meil algusest peale oleks suhted hästi paigas, et me võiksime olla selle rahul selle lepinguga ja et mõlemal pool kodanikud lõikavad sellest lepingust kasu, aitäh? ja minu poolt ka üks märkus. meie suhted Euroopa Liidu ja Austraalia vahel ei peaks meid küll, me äh, ei peaks saama kuidagi äh, Brexitist mõjutatud. me ei peaks olema närvis selle Brexiti pärast. Äh, ja on ju täiesti normaalne, et Austraaliaga, Suurbritanniaga sõlmib vabakaubanduslepingu pärast Brexitit ja sellepärast me ei peaks hakkama siin äh, seda kuidagi vastustama, vaid see on äh, tulemus sellele, mida Suurbritannia otsustas. aga jah, see järjekord, millest rääkisite, härra Maatsin ja härra Tänak, on, on, on huvitavad. suur tänu teile, esimees siin äh, on minule välisministrina mitu küsimust esitatud ja sellega seoses ma üritan neile ka nüüd vastata. kõigepealt see, mis puudutab pagulasi ning meie võrreldavad või mitte võrreldavad kogemused pagulastega. meil on omapoolsed kogemused äh, reguleerimata pagulasmasside haldamiseks äh, meie elanikkond ju tegelikult sai alguse migrantidest, paljud inimesed üle maailma on Austraaliast enda kodumaa teinud ning oleme üks edukamaid multikultuurseid katseid kogu maailmas ning samuti äh, oleme loonud pagulas humanitaarviisas, et kakskümmend kuus tuhat inimest on aastate jooksul äh, saanud äh, kas pagulas- või humanitaarviisat, et ümber asuda Austraaliasse. iga aasta kaheksateist tuhat äh, pagulasviisad, äh, humanitaarviisad jagatakse välja. oleme kaksteist tuhat alalist ümberasustuskohta pakkunud Süüria konflikti ohvritele ja netomigratsioon on kakssada tuhat inimest aastas, meie elanikkond on kokku kakskümmend neli miljonit inimest. mitmed aastad tagasi inimkaubandus äh, äh, praeguseks väga äh, hästi välja arenenud kuritegelikete võrgustik kasutas ära Austraalia seaduseid ning sellega seoses paljud Iraanist, Afganistanist, Pakistanist ja mujal Lähis- ja ka Lähis-Idast proovis äh, tulla Austraaliasse makstes äh, inimsmugeldajatele, nad äh, sõitsid lennukiga Indoneesiasse või Malaisiasse ja sealt läksid mittemerekindlatesse paatidesse, Indoneesia meeskonna paatidesse, lahkusid Indoneesia sadamatest, ületades merd, verereis oli väga ohtlik Eh, umbes viisteist tuhat inimest proovis seda teha, vähemalt eh, tuhat kakssada hukkus merel naised ja lapsed nende seas ja see hoolimata meie kaitsejõudude jõupingutustest ei suutnud me neid päästa. selleaegne leiboristlik valitsus eh, tegi Papua Uus-Guineaga kokkuleppe, mille kohaselt et et, et kõik taotlused ähm, vaadatakse seal üle, kui tegemist oli tõesti äh, pagulased, siis pakuti neile äh, võimalus asuda kas Paguskinas või mõnesse teise riiki, kui tegemist ei olnud tegeliste pagulastega, siis teeme koostööd ÜRO-ga, et nad saaks minna tagasi oma kodumaadele. ning see korraldus endiselt toimib. meil on kokkulepped nüüd ka Nauru saarega, et tegemist on avatud keskustega, kus inimesed saavad vabalt sisse-välja käia, kuid nad peavad seal olema, kuni nende asüülitaotlused vaadatakse üle. Austraalial on ranged piirikaitseseadused ning selle tulemusena oleme inimkaublemise lõpetanud ei, ei ole enam Austraaliasse edukalt suutnud tulla kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aastast alates ja ükski inimene pole merel hukkunud sellest ajast peale, meie valitsuse ajast peale. me teeme endiselt koostööd teiste riikidega oma piirkonnas ümberasustus eh, võimaluste arendamiseks eh, nende jaoks, kes eh, on Eh, need, kes ähm, on kuulutatud õilisteks pagulasteks ja Austraalia täidab oma kohustusi eh, rahvusvaheliste lepingute osas, mis puudutavad pagulasi, me ei eh, väida sugugi, et neid kogemusi saab mujal kasutada, me oleme saar, manner ja tuhandeid, tuhandeid kilomeetreid on vaja läbida selleks, kas, kas lennukiga või laevaga Austraaliasse jõuda ja mõnel puhul on leitud, et tegemist ei ole mitte pagulastega, vaid inimestega, kes otsivad endale paremat elu kui kodumaal. ja siin räägiti ka Hiinast ja sellest, kuidas me Hiina esile kerkimisega toime tuleme. Hiina on väga äh, oluline esile tõusev äh, majandusjõud, mitte ainult äh, piirkondlikult, vaid ka globaalselt äh, Eh, ja eh, sajad riigid eh, nimetavad Hiinat oma esimeseks kaubanduspartneriks Austraalia nende hulgas ning ta on majanduselt, võimsuselt teisel kohal maailmas ning need, need peale majanduskasvule on ka Hiina laiendanud oma kaitsevõimet. me tervitame Hiina äh, rahumeelselt esile kõrkimist tegemist äh, on siiski pingelise olukorraga, sest Hiina üritab laiendada oma mõju piirkonnas, äh, kuna, äh, kus Ameerika Ühendriigid on seni olnud põhiline kaitsetegur ning minu nägemus väiksemate riikide mm, kogemusest on see, et nad soovivad suuremat rolli Ameerika Ühendriikide poolt, mitte vähemat Hiinal on väga palju pakkuda kogu piirkonnale. et äh, ähm, arenguküsimusi lahendada ja humanitaarabi küsimusi arendada ning äh, loodame partner, partneritena edasi koostööd teha Hiinaga selles valdkonnas. nüüd see, mis puudutab Lõuna-Hiina merd, siis äh, selle küsimusega tuleb väga ettevaatlikult tegeleda, vähemalt äh, äh, kaheksa ähm, vähemalt äh, kaheksa riiki on, kellel on huvi, kes väidavad, et sellised saared kuuluvad neile, Hiina muuseas, Vietnam, Filipiinid ja nii edasi, meie ei kuulu nende riikide hulka, kuid me soovime, et need probleemid lahendataks rahumeelselt ja et üritatakse leida ka vahendajaid, neutraalseid vahendajaid, nagu seda on teinud Filipiinid. Hiina on atolle, saari enda alla eh, võtnud eh, ja ehitanud olu-, suuri eh, taristuid sinna, militariseerinud need ja teised riigid on üritanud sedasama teha kuid see, kuidas Hiina seda on teinud, on täiesti võõraldamatu. meie üritame, meie nõuame endiselt ülelennuõigust, õigust kasutada rahvusvahelisi eh, merepiirkondi ning eh, õigust tegutseda rahvahel, rahvusvahelistes vetes ja me otsime toetust Euroopa Liidust ja äh, garanteerime, et äh, teiste riikide suveräänsust äh, austataks, et rahvusvahelisi reegleid täidetaks ja et probleemid selles piirkonnas lahendatakse rahumeelselt. ja see küsimus, mis puudutab nüüd Venemaad nägime venelaste tegevust äh, Ukrainas, kui annekteeriti Krimm. Äh, nägime, leiame, et see on rahvusvaheliste reeglite, rahvusvahelise korra rikkumine, see on Ukraina suveräänsuse ründamine, seega ka meie kehtestasime koos Euroopa Liiduga sanktsioonid Venemaale. meil ei ole äh, suuri kaubandussuhteid Venemaaga see tekitas muret ka meie äh, põllumeestele. Äh, äh, jaoks on oluline oma väärtuseid ja põhimõtteid kaitsta ja meie arvame, et kui üks riik agressiivselt ja ühepoolselt oma Äh, õigusi kehtestab äh, teise riigi suveräänsuse arvelt, siis sellised riigid nagu Austraalia ja Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid, äh, peaksid üheskoos nõudma nende põhimõtete austamist, mis on toonud rahu ja julgeoleku kogu maailmale. suur tänu. ja nüüd saab sõna Vatšovu. nüüd see, mis puudutab äh, kaubandussuhteid, loomulikult keskendutakse ju Brexiti mõjule, siis ma äh, tulen äh, selle juurde, mida ütles esimees, et need kaks asja ei ole teineteisega iseenesest vastuolus ja räägin sellest täpsemalt hiljem, kõigepealt esimese küsimuse juurde tagasi tulles, mis puudutab investeerimiskohtade süsteemi, siis praegusel hetkel on selleks süsteem äh, loomisel, me vaatame seda, kontrollime seda protsessi, olen läbirääkimisi pidanud Cecilia Malmströmiga ning äh, küsimus on nüüd selles, kas tegemist on, on äh, toimiva äh, alalise korraldusega või mitte meie oleme leidnud, et selline arbitraažikohtade süsteem toimib hästi, kuid ähm, eelkõige on meie jaoks oluline kehtivate õigussüsteemide ähm, säilitamine sealjuures ja Äh, tege-, kindlasti on tegemist teemaga, mida äh, endiselt tähelepanelikult jälgime meie tähtsate läbirääkimiste käigus, mis puudutab Hiina turumajandusstaatuse andmine Hiinale, siis meie kogemused on olnud posita-, positiivne, tegemist on võtmetähtsusega kaubanduspartneriga äh, Austraalia jaoks, peame samas aga mõtlema, kuidas see mõjutab rahvusvahelist kauplemisse kaubandussüsteemi ja Austraalia äh, senised kogemused ei ole olnud negatiivsed ja mis puudutab äh, kahte olulist küsimust, mis siin tõstatatud äh, Brexiti osas, äh, ma tahaksin selgelt öelda seda, et meie arutelud ja läbirääkimised Euroopa Liiduga on palju pikaajalisemad ja palju küpsemad kui kõik muud, eh, loodetavasti oleme mõju-uuringud lõpetanud selle aasta lõpuks juba ning Austraalia eh, soovib, et me järgmise aasta alguses käivitaks juba läbirääkimised, ametlikud läbirääkimised ning eh, Euroopa Liit on meie jaoks oluline partner ning see, need lähevad edasi sõltumata sellest, mis toimub äh, Äh, Aust-, äh, suur Brexitiga, Suurbritannia ja Austraalia vahel on ajalooliselt olulised suhted, äh, kuid see, mis on meie jaoks oluline Suurbritannia jaoks ja Suurbritanniaga suhetes, on see, et senikaua kuni, kuni Euroopa Liidust pole lahkutud, ei ole äh, Eh, meil õige hakata neist eh, kaubandussuhte, suhetest rääkida ja sellest saab hakata rääkima umbes kahe poole aasta jooksul. ametlik töögrupp pannakse kokku, et asja ulatust arutada, kuid eh, see, selle formaalne käivitamine võtab aega, enne seda, kui Suurbritannia on Euroopa Liidust lahkunud, pole sellest mõtet rääkida. Euroopa Liiduga on asjad palju küpsemad, palju rohkem edasi arenenud ning äh, praegu on tegemist võimalusega käivitada, käivitada äh, läbirääkimised Euroopa Liiduga juba järgmise aasta alguses ning mis puudutab nüüd kaubandusmahtusid äh, Suurbritannia, Euroopa või Euroopa Liidu ja Austraalia vahel, kui te ütlesite, et kui suur on kaubandus, kauplemismaht Euroopa Liidul ilma Austraalia, ilma Suurbritanniata, siis see on väga suur ikkagi äh, kas või investeeringuid, äh, see on pool miljardit äh, koos Suurbritanniaga, kui jätta Suurbritannia välja, äh, siis on see endiselt väga suur. ja Austraalia e-, ja Austraalia investeeringud Euroopasse on ka kaks ja pool miljardit, nii et meie kaubandussuhted oleks ka ilma Suurbritanniat Euroopa Liiduga väga olulised, nii et Eh, ei tohiks eh, kuidagi vähendada meie kaubandussuhete tähtsust Euroopa Liiduga. ja mis puudutab nüüd tarbijatele suunatud kasu, siis eh, ma arvan, et meil on Euroopa Liiduga selles osas väga palju ühist, me peame keskenduma tarbijakaitsele ja tarbija huvidele ja ja samuti ka kaubandus, tarbijakaitsestandarditele äh, ja meie tarbijakaitsestandardid on ühed parimad maailmas ja meil on siin väga palju paralleele võimalik tõmmata ja e, meil peaks olema väga palju ühist selles valdkonnas, see ei tohiks meil küll tekitada mingisuguseid e, e, probleeme ning arvan, et selles osas on võimalik väga palju ära teha vabakaubanduslepingu edasi minnes. ja mis puudutab nüüd rohelise kasti tegevuses, siis eh, Austraalias eh, on eh, energiakomisjon täiesti iseseisev üksus ja see teeb koostööd ametis oleva valitsusega ja analüüsitakse ka Itaalia tomatite küsimust. ja ma saan aru teie murda, muredest selles valdkonnas seda teemat praegusel hetkel analüüsitakse Austraalias ja otsuseid pole praeguseks veel eh, langetatud, kuid on oluline, et eh, iseseisev komisjon seda eh, kõike hindaks ja see protsess praegu Austraalias ka toimub. ja nüüd, kui vaatame Euroopa Liidu investeeringuid Austraalias ilma Suurbritannias, siis see on väga suur summa Nestle finantsteenused, eh, samuti kemikaalide tootjad. Eh, meil on väga-väga tugevad eh, suhted Euroopa Liidu ja Austraalia vahel ja sellega on võimalus üles ehitada väga tugev vabakaubandusleping, mis annab raamistiku selleks, et edasi arendada meie kaubandussuhteid, see on väga tähtis, see on väga oluline, loodan teie komisjoni toetusele ja loodame, et saame sellele alla kirjut-, saame alustada ametlikke läbirääkimisi õige varsti ja lihtsalt vastan selle sõnumi ka proua Malmströmile täna pärastlõunal. suur tänu. vähemalt mulle endale tuli meelde kui olulised on äh, majandussuhted Euroopa Liidu ja Austraalia vahel. mulle sai selgemaks ka see, kui tähtis on koostöö maailma stabiliseerimise eesmärgi nimel ja loomulikult äh, me oleme lähedates suhetes, äh, aga teie piirkonnas on ka tõsised probleemid, Lõuna-Hiina merel toimuv, Süüria terrorioht ja nii edasi. ja seega on selge, et me peaksime oma suhteid nii palju süvendama kui võimalik läbi vabakaubanduslepingu ja, ja läbi selle proua Mogheriniga koos võetud algatuse kõrgetasemelise grupi läbi. rändeküsimustes on selge minu jaoks nüüd see, et meil on võimalik õppida teineteiselt meie probleemid ei ole võrreldavad äh, ei mahu ega kauguse vahel, meil on rohkem inimesi, äh, vahemaad on väiksemad. Teil on neid inimesi vähem, aga vahemaa pikem. seega ei ole lahendused ka võrreldavad ja ei saa olla samad ja sellega tuleb arvestada. suur tänu, suur tänu, et tulite meile külla ja proua Saifi, võib-olla soovite ka lõpetuseks midagi öelda? jah, suur tänu, härra esimees, ka mina tahaksin omalt poolt äh, tänada kahte ministrit äh, sõnavõttude eest ja mis puudutab rahvusvahelist kaubandust, härra minister, te ise nägite, et väga paljud minu kolleegid on vägagi huvitatud äh, läbirääkimistest, mis avanevad ja ma loodan, et meil õnnestub teid jälle varsti näha Euroopa Parlamendi ees Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonis, et äh, seda arutelu pikemalt pidada, aitäh! suur tänu, kolleegid! go to the press conference. Mm-hmm. no, no, no. kollegas. kallid kolleegid. jätkame järgmise päevakorrapunktiga. meil on siin nüüd võimalik äh, rääkida härra Van Bennega, kes on Eurokontrolli peadirektor ning jätkame me äh, ka lennuturvalisuse küsimuse arutamisest ähm, konfliktipiirkondades. Europol on ähm, see üksus, mis, äh, kes ähm, viib kokku erinevate lennujaamade töö, kus, äh, mida läbivad miljonid iga päev ning nende turvalisuse garanteerimine on kogu oluline, mm, kogu, väga oluline meie jaoks. me peame tõhustama infovahetust ja riskihinnangut ja peame ühtlasi suurendama ka koostööd teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega, nagu näiteks Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooniga, soovime teada, millised äh, on ähm, põhilised otsused, kuidas otsuseid äh, ellu viiakse, palun vaikust, vaikust saalis ning kuidas hinnatakse riske, kuidas toimub infovahetus ja kuidas me suudame lahendada kriisi. Euroopa Parlament toetab Euroopa ühise taeva protsessi, kuid seoses äh, sellega seotud äh, raskustega pole praegu suutnud esmase, äh, pole suudetud tegelike tulemusteni jõuda. me toetame Eurokontrolli olulist rolli Euroopa ühise taeva väljatöötamisel, et ära hoida tulevasi lennukatastroofe, selleks oleks vaja erinevate, erinevate Ähm, äh, koostööüksuste koostööd parandada. Thank you, Mr Permuri. suur tänu teile, esimees. suur aitäh, et äh, olete andnud mulle võimaluse siin rääkida välisasjade komisjoni ees ning äh, anda teile ülevaade sellest, kus kohas oleme me omadega jõudnud Eurokontrollis, mis puudutab lennuohutust ja julgeolekut siis õhuruumis, eriti just konfliktiriikide kohal ma alustan sellest, et äh, tooksin teile äh, näite slaidi kujul sellest, kuidas äh, keskklass ja tarbimine on muutunud aastate jooksul. näete siin, kuidas viimaste aastate jooksul ja ka tulevikus keskklass muutub ja seda kogu maailmas. samas muidugi jah, USA, Jaapan ja Euroopa olid minevikus need, kellel oli kõige rohkem keskklassi kodanikke protsentuaalselt mm, kogu maailmast. me näeme äh, Aasia piirkondi ja ka Indiat, äh, Hiinat, Aasia riike, äh, mis, mille elanikkond tõesti kasvab ja kasvab ka keskklassi hulk elanikkonna hulgas. see on väga oluline mõjur ka Euroopa jaoks eriti kui me räägime lennuliiklusest, lennureisijatest ning ka ühendusteedest, mida meil otsime. muidugi keskklassi eh, kasv Hiinas ja teistes Aasia riikides ei ole meile eh, üllatuseks, aga see on ka liiklusvoogude eh, prognoosis juba näha ning me näeme, et üks-ühele see keskklassi kasvamine väljendub ka lennuliikluse kasvus nendesse piirkondadesse. kaks tuhat kümme äh, oli siin äh, siis sellised äh, õhuliikluse näitajad, kuusteist protsenti lennureisija kilomeetritest tuli Euroopast, kakskümmend viis protsenti oli Euroopa ja teiste, teiste maailma riikide vahel. see äh, aastaks kaks tuhat kolmkümmend kuus oluliselt muutub, kus Euroopa proportsioon on kuueteistkümnelt protsendilt langenud üheteistkümnele protsendile äh, siis äh, siseliikluse osas ja mitte sellepärast, et Euroopa liiklus väheneb, ei, vastupidi, tegelikult õhuliiklus Euroopas suureneb. aga see kasv ei ole niivõrd suur kui mujal maailma riikides ja sellepärast, kui me vaatame üleüldist äh, õhuliiklust äh, Ameerika Ühendriikides, äh, Euroopas ja terves maailmas tervikuna, siis Euroopa osa väheneb. nelikümmend üks liikmesriiki on Eurokontrollis ja kümme miljonit lendu aastas neliteist kuni viisteist miljonit lendu prognoosime me aastaks kaks tuhat kolmkümmend kuus. nii et kasv Euroopas on oluline, aga kui me vaatame äh, liiklust, lennuliiklust üleilmselt, siis me ei kasva niivõrd äh, suurelt Su. suurim äh, kasvupiirkond on loomulikult India, Hiina ja teised Aasia riigid. ning need tendentsid loomulikult omavad järelmeid ka ohutuses, lennuohutuses ja meie peame Euroopalt keskenduma teistesse riikidesse. see on võimalus ka Euroopa riikidele ja tööstusele, kuna need kiire kasvuga regioonid vajavad teadmisi nendest piirkondadest, kes, kus juba on olnud suured liiklu-, lennuliikluse suurenemised viimastel aastatel ja Euroopa toetab neid arenevaid riike tehnoloogiaga ning äh, Ühtse Euroopa taevas äh, uurimis- ja äh, arenguprogrammis me selliseid ohutustehnoloogiaid ka arendame. tendents Aasia suunal on tugevam ja kasvab kahekümne viielt, kahekümnelt protsendilt kaks tuhat kümme kuni kahekümne üheksa protsendini kaks tuhat kolmkümmend kuus, ütleb kõneleja ja äh, põrketa lende Aasiast äh, Euroopa riikidesse on aina rohkem, me näeme ka tegelikult, et väiksemaid lennukitüüpe on aina rohkem, äh, ilma põrkestrateegiata, ilma kusagil maandumata suudavad need Euroopasse lennata, et suuri lennuliikluse keskusi on Aasias ja praegu on väga palju suuri lennukitüüpe, kes lendavad Euroopasse, aga maanduvad kuskil vahel samas on sekundaarsete linnade võrgustik arenemas e, linnad, mille nimesid me isegi ei tea, aga kus elab miljoneid ja miljoneid inimesi sellegipoolest e, ning e, seal areneb lennuliiklus tugevamalt samuti. ja see tähendab seda, et rohkem on lende, rohkemat lend, lendude arvu puhul on meil vaja rohkem informatsiooni jagamist ja andmeid, et me saaksime vaadata, kus kohast lennuliinid tulevad äh, pikemas perspektiivis, aga ka praegusel ajal. nii et äh, Euroopa Liidu kahekümne kaheksast liikmesriigist äh, oleme me liikumas ka edasi teistesse mitteliikmesriikidesse, kokku siis nelikümmend viis, nelikümmend üks liikmesriiki ja suure kasvuga piirkonnad on meie jaoks Lõuna-Ameerika, mis on siis Brasiilia, mis on kontaktikeskuseks kogu Lõuna-Ameerikasse, siis Araabia Ühendemiraadid, kus on väga suur operatsioonide eh, keskpunkt ja sõlmpunkt ning loomulikult Hiina ja Aasia ja India. Nendelt riikidelt eh, ja nende valitsustelt on vaja andmeid eh, ühenduvuse loomiseks Euroopa ning teiste liikmete vahel. Äh, Montreali äh, tsiviilennustusorganisatsioon äh, nimetab seda üleilmsete õhureisija voogude süsteemiks ja siin te näete, milline on Eurokontrolli liikmelisuse slaid. me oleme Euroopa Liidu Eurokontrolli lepingu alusel toimiv organisatsioon, täielikult rakendame ühtse Euroopa taeva põhimõtet, aga mitte ainult Euroopa Liidu kahekümne kaheksas liikmesriigis, vaid lisaks kahekümne kaheksandale liikmesriigile Äh, ka nelikümmend üks liikmesriiki, mis äh, meil on, mis läheb ka Armeenia ja Gruusiani välja. Äh, käesoleval aastal oleme me kahe uue liikmesriigiga kokku leppinud ehk Maroko kuningriik ja Iisrael siin teistsuguse sinisega märgistatud meie slaidil. oluline on meie poliitika näol meie naabriteni Euro-Vahemere kokkulepete alusel liikuda eesmärk on nende kahe riigi õhutranspordisektorit liita Euroopa Liidu omaga, siin ei ole ligipääsu ja liikluspiiranguid absoluutselt, lisaõhuliiklust ja turismi aitab see arendada, seega hoogustab meie majandust, aga see on oluline ka Euroopa Äh, ja teiste reisijate jaoks, sellepärast et see tähendab paremaid ühendusteid ning ka äh, odavamaid äh, reisihindu. selleks, et need lisatranspordimahud ära kai-, katta, oleme Iisraeli ja Marokoga uute liikmetega ka nüüd andmeid vahendamas ning me lubame neil osaleda ka meie Eurokontrolli pere kõikides tegemistes see on väga oluline ka sellepärast, et äh, nii nagu äh, mitte Euroopa Liidu liikmetest äh, Eurokontrolli liikmed on ka öelnud, et nad rakendavad samuti ühtset Euroopa taevast selleks, et tagada harmoonset, harmoniseeritud ning takistamatut õhu ligipääsu. ühtne Euroopa taevas ei ole jõudnud veel päris sinna, kuhu me plaanisime, aga et kaks uut liiget rakendavad ühtse Euroopa taeva põhimõtteid oma äh, riikide territooriumitel on oluline selleks, et igasugused takistused äh, õhuliikluse teelt kõrvaldada. nüüd jõuame selleni, mis liiklusvooge takistab äh, ja nimelt siis konfliktipiirkondade küsimuseni. alates ähm, Malaisia lennuki allalaskmisest oleme me loonud konfliktipiirkondade kogumiku andmebaasi, mis on äh, Euroopa lennufirmadele ning teistele väljaspoolt Euroopat tulevatele lennufirmadele avatud, niimoodi, et nad saaksid planeerida oma äh, lennutrajektoore ähm, ning nad saavad vaadata, millised on ohud erinevatest äh, piirkondadest. see tähendab siis võib-olla ühe konkreetse riigi territooriumit, riik, mis konfliktis osaleb, aga need võivad olla ka teised need äh, riigid, kes tahavad edastada näiteks äh, luureandmeid äh, teise riigi territooriumi kohta. see on kõik kajastatud meie andmebaasis, mida uuendatakse jooksvalt reaalajas ning on, see annab tõesti reaalajas kõige täpsemat informatsiooni kõikidele lennufirmadele ning ka tegelikult kõikidele reisijatele nendes lennukites. on oluline, me arvame, et siin ei tohiks piirduda lihtsalt Euroopa lennufirmadega, need peaksid olema tegelikult äh, ka teistele lennuettevõtetele kättesaadavad, sellepärast et Euroopa kodanikke on ju ka väga paljude äh, teiste lennufirmade lennukite pardal. Äh, see informatsioon on kõikidele, kellel see on vajalik, nimelt need, kes planeerivad lennutrajektoore. EASA-l on otsene ligipääs sellele piiratud veebilehele ja meie pühendume sellele, et see on täiesti kindel ja ajakohastatud reaalajas. see muidugi näitab teisest küljest ka probleeme, mis Euroopas praegu on. aina rohkem on hoiatusega piirkondi ning ohutsoone ning lennufirmad tõesti eh, loovad oma lendude trajektoori nende eh, ümber Äh, meil on siin kitsaskohast just äh, Aasiasse liikumise mm, äh, suunal, sellepärast et minevikus oli meil rohkem võimalusi lennuliiklust kuidagi laiemale mm, alale keskenduda, aga nüüd konfliktipiirkondade tõttu ei ole see enam võimalik, nii et tekkinud on pudelikaelad teiste maailma piirkondadeni on vaja meil üha rohkem jõuda ning leida selliseid ohutuid lennuteid. Euroopa Liit on andnud meile mandaadi eh, teiste institutsioonidega koos eh, tegutseda eh, ühtse Euroopa taeva algatuse keskse Äh, operatiivkoguna ning mandaati välja äh, kanda. EASA on pigev reguleeriv organisatsioon, mis äh, loob uusi sätteid ning nende üle järelevalvet teostab. EASA jõuab Eurokontrollile lähemale iga järgmise seadusega vaadeldes siis, kuidas meie andmebaas toimib ning kuidas Äh, siis äh, meie keskustes äh, toimub õhu planeerimine võrgujuhi ülesanded on meil, meie oluline ülesanne on ka informatsiooni koguda ning laiali jagada meie osapooltele, see võib alata näiteks tehnilisest nurjumisest või tõkkest kuni näiteks äh, Islandi vulkaani tuhapilve kriisist me teame, äh, teadsime, et äh, tuha kontsentratsioon õhus oli niivõrd suur, et lennud tuli lõpetada ning tegelikult ka terrorirünnakute tõttu oleme näinud, et lennukid, mis juba õhus olid, pidi ümber suunatama äh, Äh, Brüsselist äh, näiteks äh, teistesse lennujaamadesse ja Brüsseli lennujaam tegi kohe selle otsuse, et lennud ei saa maanduda, tuleb ümber suunata niimoodi, et kohapeal saaks selgeks teha, mis täpselt toimub nii et sellised siis ülesanded olid meie organisatsioonil samuti. siis oleme me ka tuleviku suuri vooge Aasiaga pidanud väga oluliseks, olulist informatsiooni ja tundlikud informatsiooni on jagatud Euroopalt, on Euroopa Liit ja liikmesriigid palunud seda, et meil oleks äh, üle-euroopaline äh, võrgustik, kus äh, lennuohutusametite informatsioon oleks jagatud kõikidest liikmesriikidest ja loomulikult küberturvalisuse Äh, tegevused on ka siia kaasatud. meie oluline eesmärk on tagada seda, et sellesse võrku keegi sisse ei murraks. kui äh, küberrünnakud aset leiavad, äh, küsimus selles, kuidas liikmesriikide ametitega ja ohutuskeskustega jagada seda informatsiooni see tähendab kõiki operatsioone, millega Eurokontroll tegeleb. tagada, et lennud, mis on õhus, on äh, ohutud eh, ning see on ka meie sõjalise ja tsiviilmissioonide eesmärk äh, õhuruumi kasutamiseks võimalikult paindlikult, et äh, sõjalennukid saaksid oma treeningut ellu viia, aga et tsiviillennundus saaks samuti oma osa. me peame tagama ka seda, et liikluse kasv, eriti just Aasia riikidesse, on võimalik tulevikus ning äh, aidata äh, neid äh, õhuliikluse voogusid info jagamisel, seda tulevikku vaatavalt. kui Aasia linnades on lennukid endiselt veel õhku tõusmas, peame me juba teadma, kuidas nad liiguvad ja millal nad Euroopa õhuruumi jõuavad ei ole kahtlustki, et selline organisatsiooni organiseerimine on olnud väga edukas, meil on väga tugev alus ning meie praegune eh, mandaat kehtib aastani kaks tuhat üheksateist. uuendatud on paljusid Euroopa eh, Liidu õigusakte, võrguhaldaja ülesannet ei olnud defineeritud eh, õigusaktide alguses niimoodi, nagu see on tehtud täna ja Euroopa julgeolekule on see olnud väga oluline, lennuturvalisusele samuti, ning ka meie majandusmahud on kasvanud, kuna lennuliiklus on aktiivsem teiste riikidega. suur tänu, nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad, kui nad peaks soovima mõne küsimuse esitada. härra Kaaler saab esimesena sõna ja, dank, suur tänu, härra Brenner, selle väga huvitava ülevaate eest ja suur tänu, et rääkisite ka nendest probleemidest meie, mis meie ees on, eriti kui me räägime konfliktipiirkondadest, mis on kogunenud meie territooriumi lähistel ja millel on selge mõju lennukoridoridele ja läbilaskevõimele ka mina ise olen äh, neid probleeme kogenud, äh, nimelt äh, suunal ähm, Aafrikasse näiteks lõidame üle Liibüas, nüüd on suunatud lennukoridorid üle Tuneesia ja Algeeria. ja küsimus on selles, et kas me tõesti tunneme ennast seal turvalisemalt, kas Nigerist ja Tšaadist tõesti võib julgelt üle lennata? aga järgmised küsimused. Te rääkisite riikidest, Eh, kes väljaspoolt eh, Euroliitu on osa Eurokontrollist Iisrael, Maroko ja Kaukasuse riigid. aga kas Algeeria, Tuneesia ja Egiptusega on samuti plaanis eh, selline koostöö? geograafiliselt oleks see loogiline, Liibüast ma ei räägi veel, nad ei ole ise veel toimiv riik. aga kas selles suunas on midagi tulemas? ja mida see kõik tähendab äh, andmete vahetusele, mismoodi see asi välja näeb? no selline riik nagu Iisrael äh, loomulikult äh, äh, väga hästi relvastatud, professionaalne süsteem, teavad väga palju ja võib-olla saaksid ka nemad meid aidata teatud ohtude ennetamisel. aga selliste riikidega näiteks nagu Maroko, kellega me oleme juba väga seotud niikuinii nii ja tulevikus võib-olla Tuneesia, need on vist pigem riigid, kes meilt tuge ootavad. mida me nendele võime siis edastada julgeoleku mõttes oluliste andmete osas? suur tänu, härra Kaaler ja härra Tänak. suur tänu, härra esimees. eurokontroll kuigi äh, kes väljaspool on võib-olla natukene segaduses, ei ole Euroopa Liidu institutsioon, Eurokontrolli kuulub rohkem liikmesriike kui kakskümmend kaheksa Euroopa Liidu liikmesriiki. kas Brexiti otsus äh, mille langetas minu koduriik, Ühendkuningriik, eeldab seda, et mingisugused eraldi läbirääkimised on tulemas või on Suurbritannia liikmelisus Eurokontrollis kindel ja jääb samasuguseks ka pärast Brexitit, kas me saame jätkata täisliikmeks olemist, ilma et me midagi oluliselt muudaksime või peaksime kohandama, aitäh. Eh, kolleeg Lopez Isturiz. järgmisena Lopez Isturiz. suur tänu no oh suur tänu, suur tänu. iga päev ei ole meile, meie ees äh, sellised tähtsad äh, inimesed nagu härra Brenner ja kasutaksin ära võimalust teilt äh, küsimusi küsitleda. me teame, et sajad ja sajad inimesed teevad iga päev tööd selleks, et meie saaksime turvaliselt ähm, ümber maailma lennata. suur tänu selle eest ma võib-olla Prantsuse lennuliikluse korraldajate osas oleksin natuke skeptilisem kui teiste osas, iga, igal jõulul, jõuluperioodil ja suvel tekitavad nad meile probleeme, aga see selleks. Te rääkisite konfliktipiirkondadest ja kaartidest, mis antakse ekspertidele lennukoridoride paikapanekuks ja lennuplaanide paikapanekuks ja minu küsimus teile on kas ka tarbijaid ei peaks teavitama, näiteks kui nemad lähevad lennukile, mis võib-olla lendab üle problemaatilise piirkonna, et eh, nad saaksid ise otsustada, kas nad lähevad lennule või ei. üheksakümmend protsenti Malaisia Airlinesi öö, eh, lennuki pardal olnutest ilmselt ei teadnud, et nad lendavad üle konfliktse piirkonna ja ma saan aru julgeolekukaalutlustest, et see info ei peaks olema avalikkuse ees, aga tõesti, ma küsin enda käest, et kas selline info ei peaks edast-, kohaldatud olema ka äh, tarbijatele, reisijatele, aitäh. härra Peeterle, suur tänu. härra Brenner, see arvamuste vahetus äh, on mulle väga meeltmööda. mitte ainult rahvasaadikuna, vaid äh, võib-olla pigem sellepärast, et ma olen reisija sagedasti ja ise ka piloot, eralennukite prioot Äh, ühtne taevaprojekt, äh, see on üks tähtsamatest projektidest, edukamatest projektidest, see ei ole küll kõigile kuulda ja teada projekt võib-olla nii palju kui teised, aga on üks tähtsamaid meie projektidest, eriti mis puudutab äh, turvalisust ja ohutust. ja ma arvan, et see projekt Ühtne Euroopa taevas eeldab väga strateegilist lähenemist äh, selleks, et seda krooniks edu ja et äh, see programm jääks püsima. mina arvan, et väga paljud Euroopa sektoripõhised strateegiad peaks ja saavadki äh, kokku anda ühtse strateegia ja mm, kus eraldi keskendutakse siis keskkonnale ja ohutusele muidugi. mul on paar küsimust teile kõigepealt äh, natukene teie visioonist. millisena näete teie Euroopa ühtse taeva projekti kümnendi pärast? ja minu teine küsimus teile reisijana, kes reisib tihti Strasbourgi nüüd on paar aastat see lend olnud meil aga probleem on selle lennuga tihti selles, et äh, süsteemid ei kattu. Need, kes lennukiga Brüsselis käivad, ilmselt teavad, millest ma räägin. aidake meid, kas ei oleks võimalik äh, Lufthansa ja Air France süsteem kuidagi ühi-, ühildada või omavahel kokku panna? ja viimasena saab sõna äh, härra Üti Teios suur tänu ka mina tahaksin tänada Frank Brennerit äh, selle väga huvitava info jagamise eest äh, meiega ja suur tänu, et te selgitasite meile ka seda, kuidas Eurokontroll äh, tegelikult tööd teeb ja minu küsimus teile püüdutab, puudutab seda, kuidas te suhtute nendesse lendudesse, mis siis ületavad neid konflikti või sõjapiirkondi kas teil on seal ka kohapeal äh, kontaktid paigas? ja kuidas äh, vältida neid piirkondi siis, kus ei toimu võib-olla sõda, aga on terrorirühmitused äh, tegevad? suur tänu ja härra Brenner, teil on võimalus nüüd vastata suur tänu teile küsimuste eest. ma proovin vastata neile esitamise järjekorras. härra Kaaler viitas ümbersuunamistele konflikti piirkonnas ning selge on see, et see töötab sest see slaid, mida ma näitasin näiteks, et Liibüa ei ole mitte kõige äh, turvalisem koht maailmas ning äh, soovime lennufirmadel äh, sellest möö, äh, ümber sõita või jälgime, kust lennufirmad, äh, milliseid, äh, millist marsruuti kasutatakse. ning äh, äh, e, e lennufirmad, äh, meie, meie lennufirmad kuulavad meie soovitusi ja ei improviseeri ja sellega seoses muidugi Lõuna-Aafrikasse sõlgu äh, siirdelennud lähevad, äh, lähevad palju pikemat teed pidi. nüüd, mis puudutab infovahetusse, see on väga tundlik küsimus ja sellega läheneme samm, sammu haaval, näiteks äh, Maroko kuningriigiga oleme alla kirjutanud ülevaatliku kokkuleppe, mille kohaselt äh, kõigepealt äh, läheb audiitorite meeskond kohale, kes vaatab, kus kaugel nad on jõudnud Eh, milline amet tegeleb eh, kontrolli küsimustega ja kuidas täidetakse Euroopa Liidu standardeid just Euroopa taeva nõudmistega seoses ja me toetame, ütleme välja tegevuskava, et aru saada, millist, mida oleks vaja selleks, et eh, Euroopa ühtse taeva tasandil ka lõplike tulemusteni jõuda. vaatame üles äh, Äh, üle ka süsteemid, mida nad äh, äh, kasutavad, nad igatahes hea uudis on see, et nad avavad uksed Euroopa Liidule, Euromeedi kokkuleppele poliitilisel tasandil ning mis sellega seoses ka tehnilisel tasandil. ning selles osas näeme suure heameelega, kuidas arengud edasi liiguvad ning äh, Eh, kuidas aina rohkem meiepoolseid ettepanekuid eh, võetakse arvesse ning eh, selles valdkonnas ka infovahetus läheb samm-sammult edasi ja algame vähese andmehulgaga ja hiljem jõuame aktiivse personaalinfo vahetuseni. loomulikult mm, see kõik on vajadusepõhine, kogu lennu äh, liiklus Marokosse eh, puudutav info, see, see jõuab Marokoni, teised, eh, teistsugune info aga mitte. ja see puudutab ka teisi suundi, kui keegi eh, liigub lõuna suunas, siis see pole võib-olla Euroopa Liidu huvides, aga nende huvides on, kui nad Euroopa Liidu õhuruumi soovivad kasutada. Iisrael väga kõrgel arenenud tasandil äh, Nad soovivad väga tihedalt äh, koostööd teha Eurokontrolliga, eriti võimekuse ja pädevuse küsimuses, näiteks ühes lennujaamas Tel Avivis, mis on keskkondlikult äh, väga rangete normide all, samuti ka poliitilisel põhjustel, ta saab liikuda Vahemere suunas ja mitte mujal. ja see tähendab seda, et me peame suunama lennuvoogusid väga mõistlikult, et äh, lennukid jõuaks turvaliselt Iisraeli sealt välja teine küsimus, mis tõstatati, puudutab Brexiti mõju äh, Eurokontrollile ja brittidele. Suurbritannia oli minevikus alati Eurokontrolli suur toetaja. Eurokontroll loodi kuuekümne esimesel aastal, minu eelkäija oli britt. see näitab, kui suurt huvi on Suurbritannial alati olnud Eurokontrolli suhtes. meie ei näe mingisugust äh, eeldatavat poliitika muutust Suurbritanniast ähm,, ähm, sest äh, see ei, ei puuduta minu meele, meie meelest üldse äh, kuidagi Suurbritannia muid rahvusvahelisi lepinguid. Suurbritannia näeb, näitab endiselt üles suurt entusiasmi ja huvi rahvusvahelisse koordineerimistöösse. et äh, Eh, ka eh, kajastada arenguid eh, Suurbritannias selles valdkonnas nagu ka muudes riikides. meil, meis, meie, meie Eurokontrolli liikmed on kakskümmend kaheksa Euroopa Liidu liikmed ja kolmteist mitte Euroopa Liidu liikmesriiki ja selles mõttes Brexit muidugi mõjutab meid, kuid Suurbritannia äh, huvi muutust kont-, Eurokontrolli suhtes me ei, küll ei näe, näeme endiselt toetust ja huvi. ja mis puudutab streike, siis see on väga murettekitav teema, häiriv teema. Euroopa Liit ei ole loomulikult see, kes peaks sekkuma tööõiguskonfliktidesse, Eurokontroll samuti mitte, me vaatame aga streikide mõjusid äh, ning oleme näinud, et äh, pra-, näiteks Prantsusmaal kolm kuni neli streigipäeva, sest seda riiki mainiti, äh, toovad kaasa miljon minutit hilinemist äh, reisijatele ja seda isegi võtmata arvesse neid tohutult paljusid lendusid, mis tuli tühistada. see on tohutu majandusmõjuga, see tähendab ka seda, et tohutult paljud reisijad jäävad ilma äh, võimaluseta mm, reisida ning küsimus on nüüd selles, kas me peaks kuidagi miinimumteenuseid äh, garanteerima, isegi kui äh, toimub streik. loomulikult on seadused olemas, mõnel on miinimum teenuse kohustus olemas ja mujal aga mitte ja see kõik on väga killustatud. meie äh, Eh, esitame praegu hinnangu olukorrale ning mõtleme selle peale, kuidas oleks võimalik teha nii, et kõik kakskümmend kaheksa liikmesriiki lepiks omavahel kokku, et neil oleks, kõikjal oleks olemas harmoneeritud miinimumteenuse osutamine. Eh, me ei hakka streigiõigust kuidagi torkima, me ei soovi seda teha, kuid pole võimalik, et selline mõju on olemas eh, ja täiesti erinev sõltuval äh, sellest, mis liikmesriigiga on tegemist ja nüüd Euroopa Liidu poolt äh, täpsusnõue, kehtestatud täpsusnõue. see tähendab seda, et isegi kui kolme-neli päeva veetakse streiki, siis me ei saa eesmärgile enam jõuda oma miljoni hilinemisminutiga. ja me oleme üldiselt lubanud, et et äh, ükski lend ei tohi üle viie minuti hilineda ja see näitab kõik, kui suurt mõju on streikidel. teine küsimus on, kas äh, reisijad peaks äh, teadma, et asukohast õhus ja meie oleme juhtunud katastroofidest teadlikud ja äh, Ehm, meie e teavitame ka reisijaid, muidu me ei täidaks oma kohuseid. kas see aitab ehm, reisijat, kui ta teaks, mis marsruuti kasutatakse, see ei ole eriti kindel, sest marsruut võib ka õhus juba ehm, muutuda, sest olukord võib lennu vältel muutuda. Mm, vaadake, mis kõik ühe lennu jooksul toimuda võib ja ma ei arva, et äh, et, et, et see marsruudi teadmine aitaks enam, aga praegu niikuinii väga paljud lennufirmad juba näitavad lennuki läbi lennavat marsruuti, ma ei tea, kas see kuidagi lohutaks reisijaid või pigem häiriks neid, et neil on veel üks asi, mida nad kontrollima peavad. antud hetkel me teeme info kättesaadavaks lennuteenuse kasutajatele ja antud hetkel arvame, et äh, tehakse tublisid edusamme, kui esitatakse taotlus, äh, et see informatsioon muutus avatuks, siis selle peale võiks mõelda, kuid äh, sel-, teisest küljest tekib jällegi turvaküsimusi, sest võib-olla saadakse sellest infot, mida, mida ei peaks muidu saadama. ja nüüd, mis puudutab strateegilist lähenemist ja ühtset Euroopa taevast ja seda, kuidas edasi liikuda, siis äh, meil on äh, eesmärgid äh, ühtse Euroopa taeva osas ja me kohtume rahvusvaheliste organisatsioonide riikide esindajatega kahe nädala pärast toimuval peaassambleel ning seal arutame ka näiteks dekarboniseerimisprotsessi ja samuti ka Eh, lennuliikluse edasiarendamist väiksema CO2 heitme hulgaga, eesmärgid tuleb täita ja see peaks olema ka eh, tulevikul osa meie eh, Ühtse Euroopa taeva strateegiast ning see, mida ütles proua Pulš, see on suur osa sellest, mida me praegu juba toetame ja me võtame arvesse siin keskkonnaküsimusi kuid edasised, edasine õigusloome on samas endiselt vajalik. vaatame siin üle eh, ka kontrolliperioodi kahe tuhande kahekümnendast aastast alates ja peame mõtlema selle peale, milli-, mida õppida eh, eelnevatest õppetundidest. nüüd see küsimus, mis puudutab eh, selle kohta, kuidas kontroll toimib, et sellest paremini aru saada, palun tulge siia. olete, me oleme teile väga lähedal ja me hea meelega näitame eh, seda kohta, kus meie andmed on kogutud eh, ja selgitame, kuidas me selle informatsiooniga tegeleme ning tehnoloogiate eh, koostoime, koostalitlusvõime, me tegeleme sellega ning ja sellega oleme nii kaugele jõutud, et äh, võib-olla ei pea olema kõik lõpuni tehtud liikmesriikide tasandil. asi liigub edasi, kuid aeglaselt, see on seotud ka investeerimisplaanidega ning samuti ka äh, äh, kasutusele võtmatud tehnoloogiaga, mis on üsnagi kulukas ja mõningul juhul kulub kogu protsessi läbiviimiseks kakskümmend kuni kakskümmend viis aastat ja see tähendab, et tehnoloogia väljavahetamine on aeglane, kuid võime eurooplastena siiski olla väga uhked Euroopa, maailmast mitte keegi ei ole nii kaugele jõudnud, räägin siin tehnoloogiatest, mis on andmepõhised, nagu näiteks eh, lennujälgijate torni eh, kaug, kaugkasutamine eh, eh ja see on ometi väga oluline harmoonilise eh, eh, lennuliikluse haldamise jaoks. ma unustasin ühe punkti ära, rääkisin liialt kiiresti see, mis puudutab koostööd teiste Euroopa eh, ametitega, meil on kõrgetasemeline koostöö Euroopa Liidus, see kirjeldab hästi meie koostööd, tegemist on tehnilise organisatsiooniga, teeme koostööd ka EASA-ga, kuid samas arvame, et ka EASA juures oleks vaja keskenduda rohkem äh, õigetele rollidele, üks on äh, regulatiivse iseloomuga asutus tegutseb üle Euroopa ning äh, Eurokontroll teeb te, tööd neljakümne ühe riigiga ning äh, Eurokontroll äh, poolsed võimalused Eurokontroll tegeleks samuti regulatiivse tööga, see on tagasi lükatud, nii et peame Eh, siis ühest küljest eh, eh, opereerimise, teisest küljest reguleerimise küsimused lahus hoida, kuid EASA kontrollib siiski, et me oma pädevusi, mandaate täielikult täidame, aitäh yes.. sellega oleme selle päevakorrapunkti lõpetanud. täname härra Brennerit tema selgituste eest ja küsimustele vastamise eest. Bueno, pasamos al... ja nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. see on kahe tuhande üheteistkümnendal aastal andis parlament nõusoleku võimaliku partnerluse koostöölepingu laiendamiseks Euroopa Liidu ja Usbekistani vahel kahepoolsete tekstiilitoodetega kauplemisele, kuid tingimusel, et äh, juuritaks välja lapstööjõu ja sünnitöö kasutamise puuvilja tootmisel Usbekistanis. praegu toimub esimene arutelu, on ette valmistatud äh, esimene, esialgne arvamus, kuid ainult inglise keeles. Intas arutatakse äh, seda üheksandal ja kümnendal novembril. annan sõna nüüd äh, raportöörile, kelleks on siis proua Lunatšik. Muchas gracias, but I am going to continue in english. suur tänu. tere hommikust peaaegu pärastlõunat äh, kolleegid, äh, tere tulemast äh, komisjoni, kes ei ole siin varem olnud. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, nagu mäletate, siis parlament ei andnud nõusolekut pikendada partnerluslepingut Usbekistaniga, sellepärast et äh, Äh, sunnitud töö ja ka lapstööjõu kasutamise äh, raportid olid väga äh, murettekitavad aprillis kaks tuhat kuusteist parlament ja mitte ainult Kesk-Aasia strateegiakomisjon, vaid terve parlament ütles, et kui äh, sunnitöö ning lapstööjõu äh, probleemi ei ole lahendatud rahvusriigi ning äh, ka kohalikul tasandil. aastate jooksul me oleme näinud ja ma arvan tegelikult, et ka ilma heakskiiduta parlamendilt oleme näinud seda, et rahvusvaheline tööorganisatsioon, Maailmapank ning Euroopa institutsioonid on aina enam Usbekistani režiimiga läbi rääkinud selles osas, et tõesti minna edasi ning äh, just äh, lapstööjõu hulka vähendada ja ka äh, sunnitööliste sünnitööliste hulka. me oleme lapstööjõu osas näinud edasiminekut. faktiks on tänasel päeval see, et laps tööjõudu peetakse sotsiaalselt vastutustundlikult, selle kasutamist mm, ja kuigi teatud üksikjuhtumeid on, siis see ei ole mingisugune valdav asi ja eelmisel nädalal oli ka Inta kuulamine, kus ILO äh, kolleegid seda kinnitasid, aga äh, jah, parendusi on näha, aga äh, nii minu kui LO kolleegide äh, põhjal ja ka sõltumatute seirajate põhjal, kelle tegelikult kohustused ei ole seirata, neil ei lubata seirata olukorda koha peal, mm, aga nad toovad välja meediaraportid ning kümnendal septembril viljakoristuse ajal sest viljakoolistushooaeg algab. on välja toodud, et äh, kodanikke ja sealhulgas näiteks meditsiinitöötajaid on äh, sunnitud minema äh, lõikusel kaasa aitama ja kui nad ei lähe, siis peavad maksma trahvi. nii et selliseid ülevaateid olukorra kohta oleme me kuulnud ja ma ütleksin, et äh, nendest tendentsidest ei loobuta äh, riigi poolt, äh, vähemalt sellist tunnistust need signaalid annavad. mina teeksin ettepaneku siis Välisasjade komisjonile mitte anda nõusolekut selle leppe sõlmimiseks, enne kui meil ei ole teada, mis siis kümnendast septembrist täpselt saab. rahvusvahelise Tööorganisatsiooni sõnul nende raportid saavad valmis kas detsembris või jaanuaris, väga selge ei olnud, mis see lõppkuupäev on Äh, detsembris juba võib-olla meil esialgsed äh, tulemused on. ja siis äh, veel üks aspekt. president Karimovi surma järgselt mõned päevad tagasi me praegu ei tea, kuidas poliitiline olukord Usbekistanis edasi kulgeb. ja see on ka praegu kohaks, kus meie parlamendina püüame rohkem äh, jõuda selleni, mida see meie kokkulepe tõesti tähendab. see tähendab survet äh, ähm, riigi demokratiseerimiseks, survet sellele, et inimõiguste olukord paraneks, me mäletame väga äh, oluliselt kahe tuhande viienda aasta äh, tapade alguid, kus äh, äh, sadu inimesi hukkus, kui protestijate hulgale aval-, avati tuli Usbeki valitsusele on sanktsioone avaldatud kahe tuhande kaheksandal aastal, suhted jällegi normaliseerusid, kahe tuhande üheksandal aastal ka relvaembargo kaotas kehtivuse Euroopa Liidu poolt. erinevad organisatsioonid seda kannapööret eh, toona kritiseerisid, sest nad ütlesid, et olukord tegelikult reaalselt ei ole paranenud. tänases olukorras, kus me ei tea, kes on uus president, võib-olla praegune peaminister nagu kuuluks praegu on hea äh, mitte anda äh, nõusolekut, läheme edasi siis, kui meil on äh, asi selge ja nõuame, et inimõiguste olukord peab paranema enne, kui me oma nõusoleku anname, sest see on ju tänase leppe osa, ma arvan, et see on artiklis kaks kirjas, kus öeldakse, et Eh, selline leping nõuab osapooltelt demokraatia ja inimõiguste austamist ja eh, niimoodi see praegusel hetkel ei ole. samuti on meil eh, raportid selle kohta, et peaaegune peaminister, kes president Karimovi ametipärija võib olla, on vastutav ka põllumajandusküsimuste eest ja tema on kohalikule omavalitsusele peale surunud puuviljakvootide rakendamist ja järgimist ja seetõttu mina teeksin ettepaneku äh, variraportööridele ja ka välisasjade komisjonile, et äh, kuna üleminekuprotsess on käimas Usbekistan, äh, kuna ILO raport tuleb välja kas kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta alguses või käesoleva aasta lõpus, detsembris, ärgem andkem praegu oma nõusolekut sellele lepingule, ma ei ole põhimõtteliselt selle vastu, aga praegu on meil seda võimalik hoovana kasutada et äh, seista selle eest, mis on ka reaalselt lepingus kirjas ning oma põhimõtete eest seista, nii et ootan kolleegidelt, äh, millised on teie arvamused. ootan järgmise nädala variraportööde kohtumist, et saaksime oma äh, lõplikule arvamusele joone alla tõmmata, aitäh. suur tänu, esimees. kuna härra äh, Kuukan äh, ei ole täna siin saalis, äh, palus mul tema sõnavõttu ette lugeda. ma arvan, et Kesk-Aasia riikidega on koostöö väga oluline ja ma arvan, et meil on vaja rätseplahendust igaühega tegelemisel ma arvan, et äh, raport on samm edasi, me tunnustame edusamme, mis on tehtud, äh, mis puudutab äh, kolmandat seireraportit ILO poolt, peaksime me kindlasti minema läbirääkimistega edasi lapstööjõu äh, kasutamise vähendamist tuleks kindlasti tunnustada äh, ning sellekohane märge tuleks teha ka äh, meie lepingu teksti Usbekistanile. kuna tegemist ei ole WTO osapoolega, on oluline, et meil oleks lepinguline koostöösuhe ka tööstuse vallas ning seetõttu on oluline, et Inta komisjonis läheks nõuandeku andmise protseduur edasi ja loodetavasti saame selle hääletatud niipea kui võimalik ja see jõuab loodetavasti täiskogule detsembris. ja olles ära kuulanud proua Lunatšeki argumendid, siin tahaksin öelda, et härra Kuukan arvab, et ahvet ei ole juhtkomisjoniks selles küsimuses ja seetõttu peaksime me Inda komisjoni ajakavast kinni äh, pidama ja seetõttu olen, äh, olen ka temaga tegelikult selles osas täiesti päri, aitäh Euh, euh, ma olen tõepoolest raportöör, kes selle küsimusega tegeleb Inta komisjonis. arvan, et võib-olla peaks äh, tulema selle teema juurde tagasi. proua Lunatšek rääkis sellest, äh, mis Euroopa Liit on teinud, Euroopa Parlament on teinud Usbekistani küsimuses. Äh, selle teemaga oleme tuttavad juba pikemat aega, sest juba partnerlus, majanduspartnerlusleping on olemas juba üheksakümne üheksandast aastast alates Usbekistaniga ning arvan, et proua Lunatšeki argumendid võiksid olla sellised argumendid, mis esita- ja pane-, sätivad küsimärgi alla kogu koostöö küsimus Usbekistaniga. arvan, et Euroopa Parlamendi ja parlamendi jaoks oleks kahetsusväärne selline dünaamika äh, Äh, äh, jätkamist äh, Usbekistaniga, sest see on ainus riik, mis on sellise avatusega reageerinud, kuigi demokraatia olukorda Usbekistanis võib ähm, kritiseerida, kuid see on siiski üks väheseid riike selles piirkonnas, kes on tõepoolest koostööd teinud ähm, äh, äh, reageerinud positiivselt äh, et, eh, e-, et rahvusvahelise tööorganisatsiooniga koostööd teha tänu parlamendi survele. nüüd saada negatiivne sõnum Usbekistani, kuigi nad on teinud koostööd selleks, et eh, olukorda parandada, siis see on halb sõnum Usbekistanile. kuid eh, palusin Inta komisjonilt seda, et me võiksime ratifitseerimis äh, Äh, lepinguga äh, äh, ühinemisele võtta, vastu võtta resolutsiooni, mis argumenteeriks olukorda Usbekistanis, mis ühtlasi võimaldaks ka jagada informatsiooni Usbekistanile selle kohta, mida me selle koostöö raames nendelt tulevikus veel ootame. nii et ma toetan proua äh, Lunatšeki väidet selle kohta, et olukord on kehv. jah, tõepoolest kõik inimorganisatsioon, inimõigusorganisatsioonid maailmas mm, kritiseerivad Usbekistani ja samas peame olema väga-väga ettevaatlikud, et äh, eh, kui me soo,, keegi soovib uksi sulgeda selle riigi osas, samas kui on võimalik olukorda parandada. Äh, me tegime India komisjonis väga palju tööd erinevate vastaskõnelejatega, kohtusime näiteks Usbeki ametiühingute esindajatega, eh, kes tegelevad ühest küljest lapstööjõu kasutamise, sunnitöö kasutamise vastu, kohtusime vabaühendustega, valitsusega loomulikult ning veel ühe töörühmaga eh, Maailma Tööorganisatsioonist, kes andis meile palju eh, positiivset informatsiooni selle viimase kolme aasta jooksul tehtud tööst, on tõepoolest uus info kogumise äh, äh, ekspeditsioon Maailma Tööorganisatsiooni poolt, et kontrollida ähm, puuvilja tootmist, mis praegusel hetkel just toimub. ja võib-olla on oodata ka poliitilisi muutusi Usbekistanis järgnevatel nädalal, kuid äh, selle asemel, et meie seisu, jäigalt seisukohtade juurde jääks, ma sooviks suuremat Euroopa-poolset avatust, et äh, toetada võimalikke poliitilisi muutusi Usbekistanis. Ida-komisjon pole veel lõppkokkuvõteteni jõudnud, loomulikult võtame arvesse seda, mida, äh, äh, mis arvamuse ahvet esitab see eh, Puhvilla eh, eh, osas sõlmitavate kokkulepetega ja peame oma argumendid tõesti selgelt välja tooma ühest küljest äh, selleks, et äh, võtta arvesse toimunud edusamme ja teisest küljest aga ka neid nõudmisi, mis Euroopa Liidul võivad inimõiguste äh, austamisega selles riigis te seoses tekkida. suur tänu esimest tuli tagasi, nüüd on näide sellest, kuidas geopoliitika äh, mõjub äh, erinevate ettepanekute tegelemises. Äh, ühest küljest ühed soovivad karmi kohtlemist, teised ülileebet silitamist. tegemist on keerulise olukorra, tegemist on NATO-ga koostööd tegeva riigiga kuid äh, kuulates raportööri proua Lunatšeki, mina arvan, et me ei peaksime seda koostöölepingut laiendama, sest äh, Euroopa kodanikud äh, ei suhtuks positiivselt sellesse, kui nende kätenesse jõuaks puuvill, mida orjad toodavad. suur tänu minu ettepanek, ütleb härra Prokk, on praegu on niimoodi, et Inta on tõesti siin juhtkomisjoniks. kas tohin midagi öelda, küsib härra Prokk. no suur tänu. Äh, proua Lunatšik küsib sõna äh, lõpetuseks. ei, minul on ennem sõna, enne kui sina midagi ütled. vot selline on minu ettepanek, ütleb härra Prokk. no siis kuulan ära, ütleb proua Lunatšik härra Prokk jätkab. Inta on juhtkomisjoniks Äh, kuulasime selle ära ja ma saan aru, kui ma õigesti äh, saan aru, siis äh, siin on ka tekstiilitootmise tööstuse küsimus siin sees. ja teie ettepanekust me lähtuksimegi Inta rõhutab, et peaks olema resolutsioon olemas ja siin me saaksime ka sisse panna oma kriitika Usbekistani inimõiguste olukorra ja muu suunal nii, et äh, oleks võimalik neid kahte asja mõistlikult äh, kombineerida ja seetõttu teen ettepaneku, et äh, arvestame hindakomisjoni ajakava ja siis eeldades, et käesoleval nädalal veel arvamuse jaoks piisavalt ettepanekuid ja kiiresti tuleb, siis on meil kahekümne kuuenda septembrini kella kuueni aega muudatusettepanekute tegemiseks ja siis jõuame me mõistliku Äh, protsessi juurde ja näeme, äh, kuidas äh, edasi läheb. ja siis oleks Ahveti arvamuse jaoks ka piisav alus olemas, siis me näeme, kus on, paiknevad jõujooned. proua Lunatšek saab sõna ja ütleb suur tänu selle ettepaneku eest. pärast kuuldes ära interraportööri, Sotsiaaldemokraatide ja Rahvapartei Äh, osapoolte vaidluse siin, ma saan aru, ma saan aru, mis Inta komisjonis on äh, kokku lepitud, aga sellegipoolest ma tahaksin ikkagi teha sellise ettepaneku, nagu ma ka ennem tegin ja Maria Arena, ma tahaksin selgelt öelda, et ma ei taha äh, nõusoleku andmist peatada, ma tahan seda nõusolekut anda, minu küsimus ja minu märkus tegelikult oli see, et võib-olla ootame lihtsalt ühe kuu nii, et äh, ILO raport äh, oleks meil detsembris olemas ja siis äh, paneme oma teksti paika. ma tean, et INTA otsus on tehtud sellisel kombel ja mul on hea meel, et INTA leppis kokku resolutsiooni kirjutamises, see on väga tähtis, sellepärast et siis on meil võimalik need kriitikapunktid ka sinna sisse panna. aga praegu, olles ära kuulanud, mida ütles esimees ja ilmselt niimoodi me toimimegi siis siiski tahaksin ma järgmisel nädalal äh, variraportööride äh, kohtumise kokku kutsuda, aga kokkuvõttes olen ma äh, päri sellise toimimisega, aga variraportöörid võiksid järgmisel nädalal kohtuda ja poliitiliselt tahan öelda, et nõusolek on tähtis anda, aga inimõiguste, demokraatia probleemidele ja puudujääkidele me peame kindlasti äh, Äh, oma tähelepanu pöörama, eriti just presidendi surmajärgselt ja poliitilise vaakumi järgselt keegi ei tea, kuhu suunas äh, läheb edasi Usbekistan tulevikus, nii et ootan variraportööride kohtumist järgmisel nädalal. nii et kakskümmend kuus september kaheksateist null null, ütleb esimees, äh, aega on veel palju, ettepanekuid on võimalik siin teha. ja erinevate poliitiliste fraktsioonide Äh, inimestel on äh, võimalik siis äh, järgida enda ajastust. me võime nendega edaspidi ka läbi rääkida, aga praegu jääksime selle juurde. et koostöö muidugi järgmisel nädalal on hoopis mingi teine teema, aga tahaksin teha ettepaneku ja öelda, et järgime seda ajakava, nagu mina ütlesin, ja siis vaatame aruteludes tulevikus, et kas Inta saab korralikult oma tööga hakkama, mida meiega saame arvestada ja arvesse võtta. kas sobib nii? suur tänu sellisel juhul. ja pean siinkohal lõpetama, aga suur heameel on see, et Nadja Savtšenko on meie juures. Just a uh, bilateral meeting with her. on äh, kahepoolne kohtumine äh, temaga oli ja ma ütlesin, et meil on väga hea meel, et ta on siin, et ta on vaba ja et ta on hea tervise juures. ja ma ütlesin talle ka, et ära näljastreigile küll kunagi enam mine. sest äh, meile meeldiks ikkagi teid siin tervena näha. ja ta tahab äh, Äh, tänada seda, et paljud äh, meie koja liikmed äh, võitlesid tema vabanduse eest ja teil on võimalik mõned minutid selle kohta midagi öelda. Кожен ваш лист, кожна ваша резолюція це був шлях до моєї звільнення. I'm really grateful for you, every your letter, every your resolution. mul on väga hea meel iga sõna eest teie resolutsioonis, mis oli väike samm minu vabastamiseni. You showed it uh.... Te näitasite, et ühe inimese elu on väga oluline väärtuslik. Залишить верно своим ценностям, гуманности, цивилизованности и людяности. Дякую. I'm sure and I believe... ma olen kindel ja ma usun, et Euroopa Liit on väärtuste, inimõiguse ja tõeliste väärtuste e, kaitsja roll ning iga inimese elu ja väärikus kaitstakse, aitäh! Ich danke Ihnen für diese Worte. suur tänu nende sõnade eest. E, mis leiavad ka meie tugevat toetust. ka tulevikus võitleme me äh, selle eest, et äh, Ukraina territoorium oleks äh, puutumatu, inimeste õigused oleksid tagatud. töötame selle nimel ning pingutame Euroopa Parlamendina. me loodame, et me oleme abiks ka lootuses, et Äh, Ukrainal on piisavalt jõudu ja võimu äh, reformide läbiviimiseks, et äh, liikuda suurema demokraatia ja tugevama õigussüsteemini ning võidelda korruptsiooni vastu ning olla niimoodi tugevamad, et Vene agressioon, mida te olete tunda saanud, ei lõpeks sellisel moel. igal juhul koosolek on lõppenud.